Uh, dear colleagues. kallid kolleegid, alustagem. ma natukene lahutan siin meie publiku meelt, härra Hekmark on teel siia mul on väga hea meel tervitada siin riiklike parlamentide liikmeid, neid on kokku kakskümmend üheksa üheksateistkümnest liikmesriigist. kokku on meil seitsekümmend kaks osalejat, kui liita ka ametnikud riiklikest parlamentidest ja meil toimub siin arvamuste vahetus kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta majanduspoolaasta üle tegemist on väga asjakohase aruteluga, sest nõukogu võttis juulikuus vastu riikidepõhised soovitused ja nagu te väga hästi teate, valmistavad liikmesriigid ette oma eelarvete eelnõusid ja loodetavasti siis riikidepõhiste soovitustega arvestatakse selle töö juures. see on tähtis kõikide liikmesriikide jaoks, aga ka laiapõhjalisemalt, sest riiklikud parlamendid äh, võtavad vastu eelarvete eelnõud ja need võivad mõjutada kõiki teisi liikmesriike ka ja nii eelarvepoliitika mõttes kui ka üleüldiselt majanduspoliitika mõttes äh, võivad need otsused äh, siis mõjutada kõiki ja, ja need mõjud võivad isegi paisuda nagu te teate, me alati koostame arvamuse algatusraporti Euroopa Parlament eh, on seda siis praegu ette valmistamas. meie raportööriks on Gunnar Höckmark. tal on täna väga kiire, sest tal on täna olnud vaja siin ka teise raportiga tegeleda ning täna selles arutelus soovime me siis mõtteid vahetada enne, kui Euroopa Parlament võtab vastu raporti. me soovime tagasisidet anda komisjonile kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta majanduspoliitika kohta enne, kui komisjon avaldab siis oma ülevaate äh, Ehm, kus paneb siis paika majandus- ja rahapoliitilised eesmärgid järgmiseks aastaks. nii et siin on selline kahepoolne ülesanne, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta öö, ehm, majanduspoliitikat võtame kokku riikidepõhiste aruannete ja eelarvete eelnõude kaudu, aga teiselt poolt vaatame juba kahe tuhande kaheksateistkümnendasse aastasse, teeme soovitusi komisjonile uue aasta jaoks. ja räägime siis sellest, mida tuleks siis järgmise poolaasta jooksul teha kuna meil on siin väga palju tähtsaid parlamendiliikmeid kohal ja selleks, et meie arutelusid lihtsustada, saab üks üks äh, liige igast äh, riiklikust parlamendist või riikliku parlamendikojast sõna, aga kui pärast esimest küsimuste arvamuste vooru jääb aega üle, siis saavad sõna veel ka ülejäänud osalejad. ma eeldan, et te olete olete äh, raporti eelnõuga tutvunud, meil on esitatud ka muudatusettepanekud, praegu olemegi muudatusettepanekute läbivaatamise faasis ja üritame siis leida kompromisse. nii nagu see kõikides erinevates parlamentides toimub, et vaatame siis läbi muudatusettepanekuid selleks, et parimaid ettepanekuid raporti eelnõusse kaasata alustame siis arutelusid, kõigepealt annan sõna härra Höckmargile selleks, et ta saaks oma raportit esitleda. ja pärast seda saavad sõna variraportöörid ja riiklike parlamentide liikmed. ning üritame siin tõesti eelkõige sõna anna riiklike parlamentide esindajatele ja alles siis Europarlamendi liikmetele nii et Gunnar, palun, sul on sõna. suur tänu. tere tulemast kõigile Euroopa Parlamenti. ma toon lihtsalt välja mõned küsimused, mis minu või meie jaoks on aruteludes kujunenud tähtsateks, kui me räägime Euroopa majandusest. ja seda on väga raske teha sest äh, siin ei ole peaaegu midagi uut. see on kõik see, mida me oleme juba rohkem või vähem oma koduriikides arutanud. aga siin on mõned punktid, mis minu jaoks on tähtsad ja mida minu arvates tuleks arutada, et mida me siis teeme. esiteks see, et Euroopa Liidu majandus taastub, äh, see on väga hea ilmselgelt. ja see majanduse elanemine oleks võinud võib-olla isegi toimuda varem. no ta toimub nüüd ja on tähtis ja see on tegelikult andnud meile nüüd ka aega läbi viia poliitilisi reforme ja kohandusi. kuid see elavnemine ei ole väga tugev, tegemist on kõigest nõrga elavnemisega. see on elavnemine ja seda ei tohi ära unustada, mis põhineb ka tegelikult täiesti äärmuslikul rahapoliitikal. me oleme siin lihtsustanud äh, investeeringuid, nõudlust ja tavalise rahapoliitikaga oleks see olnud palju raskem. ning see toob välja veel ühe külje. me peame kasutama seda aega korrapoliitiliste reformide läbiviimiseks. ja siin raportis öeldakse ka, et äh, meie majandused peaksid olema kooskõlas, see on ülitähtis. ja meil peab olema ka kooskõla struktuuripoliitika osas, selleks et meie majandused oleksid ka võimelised kasvama. kui vaadata nüüd erinevaid liikmesriike, siis olukord on erinev. ja probleeme tekitab see, kui me vaatame nii-öelda ainult üldpilti et see on nagu selline olukord, kus sul on jalad ahjus ja pea külmkapis. Äh, noh, ahi on kuum ja külmkapp külm, aga see ei tähenda, et sul oleks hea olla, sest peal on äh, külm ja jalgadel kuum. ja täpselt samamoodi on ka Euroopa majandusega. on väga tähtis, et me keskenduksime just nendele erinevustele ja Need erinevused toovad väga selgelt välja ka korrapoliitiliste reformide vajaduse. ükskõik, kust me poleks ka pärit, millisest parteist, me näeme, et mõndadel liikmesriikidel läheb paremini kui teistel. ja muidugi võib seda alati selgitada ka sellega, et siin ei ole poliitilisi põhjusi. kuid need liikmesriigid, kus majandusel väga hästi ei lähe, on põhjuseks tegelikult mittepoliitilised põhjused. Need liikmesriigid, kus majandusel läheb hästi, on edu põhjuseks äh, tihti poliitilised põhjused, nii et äh, nii et mõlema stsenaariumi puhul tegelikult äh, mõlemad variandid on võimalikud. kui meil ei lähe nii hästi kui vaja, siis see sõltub tihti siiski poliitilistest otsustest, tegevuskavast ja ähm, korrapoliitilistest reformidest. ja kui meil läheb hästi, siis see põhineb jällegi nii asjaoludel kui ka läbi viidud äh, struktuuripoliitikal ja avaliku sektori äh, rahastuse konsolideerimisel. jah, siin on erinevad seisukohad erinevad seisukohad selle kohta, kuidas äh, avalikku sektorit rahastada. Äh, on eriarvamusi struktuuripoliitika reformide osas. mina leian, et kui meie soovime tugevat majandust üleilmses majandusruumis ja hakkama saada nende probleemidega, mida toob endaga kaasa üleilmne majandus, siis tuleb meil just nii-öelda tervikpildi tasandil palju paremini hakkama saada. see on ülitähtis. ükskõik, kuhu me maailmas ei vaata, väga palju on muutunud. on muudatusi, mis kümme aastat tagasi ei tundunud üldse võimalikud mina olen pärit Rootsist ja Rootsis on meil telekomi ettevõte Ericsson, mis kümme aastat tagasi oli ilmselgelt üks äh, maailma majanduse juhte telekomi valdkonnas ja praegusel hetkel on ta teisel või kolmandal kohal, sest meil on Hiina ettevõte Huawei mis on väga tugevaks konkurendiks. ja sama on näha ka autotööstuses, kosmosetööstuses, ravimitööstuses, kogu maailmas. me näeme uusi konkurente, kes tulevad esile ja näitavad, et Euroopa majandus peab olema konkurentsivõimelisem ja kasvama kiiremini. ja see, seda eesmärki tuleb meil saavutada üheskoos. aga selleks, et nii-öelda keskmisi näitajaid tõsta, on meil vaja muuta just neid valdkondi, kus me oleme allpool keskmist. seda on lihtne teha, küll mitte poliitiliselt, ma tean, poliitilised väljakutsed on siin suured, aga just matemaatilises ja majanduslikus tasandis on meil võimalik palju äh, lihtsamalt jõuda nii-öelda keskmiseni seda on teha lihtsam, kui minna keskmisest tasemest kõrgemale. nii et äh, mina oma raportis, mida me täna siin arutame, toon välja selle, et meil peaks olema ühine äh, majanduskasvu eesmärk, et äh, kolm protsenti näiteks kõikides liikmesriikides. kõik majandused peaksid olema võimelised kasvama kolm protsenti kui see meil õnnestub, kui me nii-öelda ülespoole saame öö, äh, ühtlustada, et no kui me läheme nii-öelda sellest keskmisest ülespoole, kuigi matemaatiliselt see ei ole lihtne, aga kui me majanduskasvu taset tõstame just nendes valdkondades, kus me praegu oleme allpool keskmist, siis ka üleüldiselt majanduse kasv oleks suurem ja see on tähtis kõikide liikmesriikide jaoks ja üleüldiselt Euroopa majanduse jaoks. aga ka nendel majandustel, mis praegu hästi läheb, on probleeme. Nad praegu tunnevad, et noh, neil on kõik hästi, aga tegelikult äh, on neil ka sarnaseid probleeme minu koduriik on viimastel aastate, aastakümnetel päris hästi arenenud, viimased kümme-viisteist aastat. ja me peame aru saama, et sellest ei piisa, me ei saa rahul olla. ja ma loodan, et me siin ka ühiselt otsustame seda, mis on siin raportis kirjas, et me peame keskenduma Eh, eelarve stabiilsusele. tean, et arvamused on siin erinevad. me peame keskenduma korrapoliitilistele reformidele Euroopa Liidu tasandil. mõtlen siin just siseturgu ja muid küsimusi ja me peame hoolitsema ka selle eest, et ka riiklikes majandustes viiakse reforme läbi. ehk siis, et meil on vaja seda konvergentsi nii sotsiaalses kui ka majanduslikus mõttes ja meil on vaja ka konvergentsi struktuuripoliitika ja eelarve stabiilsuse osas ja siis see ühine eesmärk, et Euroopa majandus vähemalt ühe protsendi rohkem kasvaks kui muidu, siis kui me selle saavutame, oleme me ka konkurentsivõimelisemad, millega meil on võimalik siis saavutada ka suuremat majanduse elavdamist ja me oleksime konkurentidega võrreldes palju paremas seisko, seisukorras ja me saaksime siis jällegi haarata juhtohjad, mis on nii poliitilises, aga ka heaolu mõttes väga hea eesmärk. see oleks minu poolt kõik. aitäh raportöörile. rahvaparteid esindas ta ka ja nüüd saavad sõna variraportöörid sotsiaaldemokraadid, äh, proua Silvia Pereira, palun. suur tänu, esimees. kolleegid, alustuseks tahaksin tervitada kõiki kolleege, kes äh, on tulnud meiega kohtuma rahvusparlamentidest. tere tulemast meie komisjoni koosolekule. kasutaksin ka võimalust, et tänada raportööri härra Hökmarki meil on olnud äh, viljakad arutelud äh, majanduspoliitika kohta euroalal ja minu esimene märkus on järgmine. Euroopa majandus, eriti euroala majandus, on nüüd lõpuks ometi hakanud äh, näitama taastumise märke ja seda tuleks kindlasti tervitada samal ajal on tõsi endiselt, et see majanduskasvu taastumine on liiga nõrk. sellega on seotud päris suur ebakindlus, riskid ja eriti poliitilised. see majanduse taastumine on ka väga ebavõrdne ebavõrdsus on seotud äh, euroala erisustega, mis on süvenenud viimastel aastatel. ja sellepärast, selle asemel, et väga entusiastlikku kõnet pidada selle kohta, kuidas kõik on paremaks minemas, peaksime praegusel ajahetkel öö, äh, mõistma, et meil on endiselt vaja poliitilist lahendust. majandus- ja eelarvepoliitika osas et me tõesti saaksime hakkama nende väljakutsetega, mis on meie ees, et me võiksime taasalgatada Euroopa projekti ja, ja nii, et see läheneks, et see keskenduks just lähenemisele, konvergentsile. eripärade süv-, erisuste süvenemine liikmesriikide vahel, mis on viimastel aastatel järjest süvenenud, ei ole mitte ainult majanduslik, vaid ka poliitiline probleem, arvestades Euroopa projekti tulevikku meil on puudus investeeringutest Euroopa Liidus nii era- kui avalikus sektoris ja kokkulepe Junckeri plaani taashoogustamise kohta on positiivne, kuid see ei lahenda kõiki probleeme. saab olema väga raske tagada õiglast geograafilist jaotust selleks, et hakkama saada lõhede ja asümmeetriaga mis meil vaja on? kindlasti on meil endiselt vaja rahapoliitikat, mis toetaks majanduskasvu. eriti euroalas. ja samuti lisaks on meil vaja ka eelarvepoliitikat. eelarvepoliitikat, mis samuti toetab majanduskasvu. sellist eelarvepoliitikat, mis kasutab Äh, paindlikkust, mis on olemas äh, meie reeglites, mida me kasutame selleks, et äh, toetada majandust ja mitte seda lämmatada. me teame hästi, et aastal kaks tuhat seitseteist, üsna hiljuti, komisjon võttis vastu teatise, mis puudutas eelarvepositsiooni selleks aastaks ja komisjoni seisukoht oli, et meil on vaja mõõdukalt ekspansiivset eelarvepositsiooni ja need riigid, kus on suuremad, suuremad varud, nemad saavad paremini kaasa aidata agregaatnõudluse toetamisele ja see toetab majanduskasvu. mida me näeme, on aga, et sellist asja ei ole juhtunud. eelarvepoliitika, mis meil hetkel on, on parimal juhul neutraalne. seega võime kulutada aega sellele, et räägi, rääkida majanduskasvust ja lähenemisest, võime Junckeri plaani erinevaid versioone vastu võtta, võime teha üleskutseid struktuurireformidele, mille abil lahendada probleemid ja peame arutama, võiks kaaluda selle üle, mis struktuuripoliitika üldse võiks olla, kuid Euroopa poolaasta kontekstis peaksime rääkima eelarvepoliitikast. kas eelarvepoliitika, mis meil praegu on, kas on see piisavalt tugev selleks, et toetada majanduse dünaamikat ja aidata luua töökohti. see on peamine mure, mis on sotsiaaldemokraatidel selles arutelus ja ma loodan, et raporti arutelu lõpuks Euroopa Parlament annab oma panuse, kus tema hääl lisandub teiste institutsioonide häälele ja kus me kutsume üles eelarvepoliitikale, mis on vähemalt mõõdukalt ekspansiivne. mõõdukuse palumine, ma arvan, see ei ole liiga palju. Thank you very much. suur tänu. ja nüüd ma annan sõna proua Kirin O'Donnellile, esindajate kojast Iirimaalt. Teil on sõna. Äh, tänan, esimees. ma tervitan raportit ja mis puudutab riigipõhiseid soovitusi Iirimaale, paljud nendest on ka saavutatud. täna meie eelarvest rääkides meie rahandusminister on rääkinud eelarve kasvust, paljud asjad, mis olid riigipõhistes soovitustes, äh, halva ilma fond üks koma viis äh, miljardit, äh, on sellesse pandud viis, viis miljardit järgnevatel aastatel on see kava, on kavas tööpuuduse, tööhõive osas. tööhõive on kasvanud üheksakümne viimase kvartali jooksul meil on kuueprotsendiline tööpuudus täna, nii et meil on praktiliselt täielik tööhõive. jätkame selles suunas, me tahame, meil oli viisteist protsenti tööpuudus aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa. investeeringutest rääkides, kindlasti finantskriisi hetkel ei olnud meil valikut, pidime kulutusi vähendama alates aastast kaks tuhat viisteist kuni aastani kaks tuhat kakskümmend üks me aga kavatseme kahekordistada äh, investeeringuid kolm koma seitse miljardit aastal kaks tuhat viisteist, kaheksa miljardit aastal kaks tuhat kakskümmend üks ja järgmise aasta eelarve kasvab kaheksasaja miljoni võrra, see on siis seitseteist protsenti rohkem. nii et seda võib igal juhul tervitada. Äh, mõned äh, inimesed arvavad, et tuleb äh, rõhutada eelkõige investeeringuid majanduses, eriti mis puudutab elamuehitust, ka see on teie raportis ära mainitud eelistatuna. ja sotsiaalelamispinna ehitus ja elam, elamuehitus erasektoris on kaks eri asja. tuleval aastal üks koma kaheksa miljardit läheb sotsiaalsele elamispinnale kolm tuhat, neli tuhat uut mm, maja, elamispinda ja meil on ka riiklik fond selleks, et ligi pääseda rahastamisele. selleks, et ehitada just eramaju, seitsesada viiskümmend miljonit oleme sellele kavale suunanud. nii et äh, taaskord tegeleme Iirimaal elamispinna küsimusega ja pakkumine on oluline teema meie valitsuse jaoks. ja mis puudutab äh, äh, mittetoimivaid laene, äh, sellega on samuti tegeldud praegusel hetkel iseäranis need inimesed, kes tahavad hüpoteeki kasutada, laenu saada pank on julgustatud äh, laene andma. me, me oleme kesk pika null koma viie protsendi strukturaalse defitsiidi eesmärgi lähendal, seda kinnitab tänane eelarve, millest äh, rääkis rahandusminister, ja tasakaalustatud eelarve saa-, saavutatakse lühikese perioodi vältel ja ülejääk äh, ning äh, võlatase samuti on vägagi kontrolli all ja nagu te võib-olla ka teate, esimees, meie majanduskasv on tugev, kuid ka jätkusuutlik. aastal kaks tuhat seitseteist neli koma kolm protsenti, majanduskasvu kaks tuhat kaheksateist kolm koma viis protsenti. Need on väga head näitajad ja ühtlasi äh, jätkusuutlikud. ma arvan, et äh, see puudutab enamus teemasid, mis tõstatati riigipõhises äh, soovitustes, meie jaoks Brexit on muidugi tohutu oluline teema ja ma äh, so-, loodan, et arutelud jätkuvad edukalt, me oleme väike avatud majandus, ähm, Brit-, ekspordirahva jaoks on kõik need küsimused äärmiselt olulised. suur tänu! Onofios Kulla Küprose esindajate kohast. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε η Κύπρος ολοκλήρωσε... Tänan, esimees. Nagu te teate, Küpros lõpetas oma finantskorrektsiooni edukalt. Meil oli palju reforme, mis, mis läbi viidi. Inimressursside ametnike küsimus, haridusfoorum, haridusreform ja paljud teised. ja tulemust võib juba näha. me oleme tasakaalustanud oma eelarvet kaks-kolm aastat juba ja oleme liikumas üsna hea ülejäägi juurde aastal kaks tuhat seitseteist üle ühe protsendi SKT-st ja ma räägisin mitte primaarsest, vaid sisuliselt primaarne ülejääk on isegi veel suurem. ja samuti on meil kiire majanduskasv, kaks koma kaheksa protsenti eelmisel aastal ja sellel aastal on prognoos kolm koma viis protsenti. ja see trend jätkub meie arvates ka aastal kaks tuhat kaheksateist. nii et äh, meil on olnud tasakaalus eelarve ja taas ja ka sel aastal tasakaalustame veelgi eelarvet ja saavutame ülejäägi, see on konservatiivsete prognooside kohaselt. ja mis puudutab soovitusi siin raportis, siis me oleme nõus ja üsna suurel määral oleme mõningaid soovitusi juba ka ellu viinud tervishoiusüsteemiga oleme tegelenud, meil saab olema üldine tervishoiusüsteem kogu rahvastiku jaoks ja see oli ka riigipõhine soovitus Euroopa Komisjonilt. mis puudutab muid reforme, siis tuleb mõista, et poliitilist ja sotsiaalset enamust nende toetuseks ei ole, näiteks äh, kommunaalteenuste erastamine, mõned on nõus, kuid meil ei pruugi õnnestuda enamust saada Äh, rahva toetust. me üritame äh, jõuda konsensuseni. me üritame kompromisse saavutada ning krediidireitingu agentuuride kohaselt järgmisel kolmel aastal saab Küprosel olema suur ülejääk, see käib käsikäes kiire majanduskasvuga, kuid äh, probleemiks on, kas me toetame majanduskasvu kas me toetame kasinuspoliitikat? võib-olla see ei olegi äh, vastukäiv, võib-olla läbi reformide ja läbi tasakaalustatud eelarve saamegi äh, majanduskasvu koos reformidega. kuid mõista tuleb seda, et äh, Euroopa Liit ei saa olla organisatsioon, mis surub liikmesriikidele peale reforme. Euroopa Liit peab äh, omaenda maja kõigepealt korda seadma, läbi viima reformi institutsioonides. on eeliseid, aga ka puudusi euroalas. meil ei ole sõltumatut rahapoliitikat, euroala on kaugel täiuslikkusest. see on ebateaduslik äh, valuutaala, me peame ka sellele keskenduma turud, krediidiagentuurid on vägagi teadlikud, et kui toimub kriis, siis liikmesriigid ei saa rakendada omaenda sõltumatut rahapoliitikat. seda me näeme laenumäärades, turgudel, kui me lõime euroala, siis intressimäärad lähenesid, nüüd näeme aga äh, suurt vahet. ma ütlen seda Euroopa kodanikuna, ma loodan, et ma usun, et Euroopa projekt saab olema edukas, ma loodan seda, ma loodan, et meist saab tugev Euroopa Liit, mis mõjutab maailma. kui me seda aga tahame saavutada, siis me peame tõesti läbi vaatama kõige põhimõttelised alused euroala puhul. Thank you. suur tänu. järgmisena proua Valli, kes on ka variraportöör EFTD fraktsioonist. Io mi occupo da ormai più di tre anni. suur tänu. olen äh, euro, Euroopa poolaasta teemaga juba mõnda aega tegelenud ja tõsiselt tegelenud ja kindlasti on see raport mulle tähtis, kuid ma pean ütlema, et nägemusi on väga erinevaid. võib-olla eelmise kõneleja lõpus panite tähele, et on käimas olulised reformid Euroopa Liidu äh, jaoks, euroala jaoks ja meil on seda vaja praegu, sest meil on äh, suurepärased äh, rahapoliitilised meetmed. võib-olla väike protsent majanduskasvust on sellega seotud meil oli erakorralised meetmed, kuid ei ole võimalik devalveerida. ja me, ja me oleme pidanud läbi viima väga ebapopulaarseid reforme. nii et sellele tuleb leida lahendus ja kokkuvõttes härra Höökmargi raportis ma ei näe ühtegi selget seisukohta selle kohta, mida siis tuleks ette võtta. siin ei räägita tasakaalu puudumisest euroalal, räägitakse mõnede riikide ülejäägist makromajanduslikust tasakaalumenetlusest näiteks, aga mingisugust lahenduse varjugi siin ei ole, kuidas seda probleemi lahendada, on ühest küljest Saksamaa ja Holland, kes rikuvad reegleid ähm, maksebilansi osas, ülekaalu, ülejäägi osas, see tekitab tõsise tasakaalu probleemi. Äh, ja arvestades euroala stabiilsust ja kogu Euroopa Liitu, mõtlema tuleks hakata ka eelarve üleviimist äh, peale, kuidas need ülejäägid keskustest viia perifeeriasse. härra Schäuble teeb ettepanekuid äh, selle kohta, kuidas võiks äh, anda pädevus Euroopa rahandusfondile, aga kuid-, mina arvan, et see ei oleks õige viis euroala stabiliseerimiseks. mina arvan, et tuleb mõelda nendele ettepanekutele, mis Euroopa tasandil hakkavad äh, kuju võtma, samuti Eurogrupis, tuleb mingisuguseidki suuniseid anda selle kohta, mis ta on, mis on laual, öelda, et me ei taha ainult järgida neid retsepte, mis meile antakse, me peame tegema lõpu kasinusele kui sellisele. meil on pigem tarvis mõelda intellektuaalselt ausale viisile, kuidas meie majanduspoliitikat paremaks muuta. mitte midagi sellist selles raportis ei ole, ma ei ole mitte midagi sellist äh, tänase päevani näinud kusagil ja ma väga hea meelega kuulaksin äh, liikmesriikide kolleegide arvamust. tahaksin teada, kas on midagi, mida me saaksime teha Euroopa Parlamendis, kus üldiselt äh, valitsevad ettepanekud, mis ei ole teostatavad ega ole ka eriti demokraatlikud ma ei tea, kas kellelgi teisel on veel selliseid kahtlusi nagu minul äh, või eelkõnelenud kolleegil. seega kiirestame reforme liikmesriikides, aga oleneb milliseid. me oleme juba näinud äh, liiga palju palkade devalveerimist, nii et olgem intellektuaalselt ausad, räägime tõelisest äh, tasakaalu puudumisest ja üritage piiranguid äh, leevendada, mis heske, hetkel nõudlust äh, piiravad. Äh, kui kvantitatiivne lihtsustamine hakkab kaduma, siis tuleb leida, siis hakkavad tekkima tõsised olukorrad. kriis ei tohi tagasi pöörduda ja selleks on vaja leida õiged vahendid uh,. You remain in Italy. suur tänu, jääme Itaaliasse. ja Paolo Corrieri Itaalia senatist. Thank you very much. suur tänu. ma olen nõus raportööriga selles osas, et majanduse taastumine on väga positiivne nähtus ja uudis euroalale. olen ka nõus, et see majanduse taastumine endiselt on väga nõrk ja habras. eriti, mis puudutab majanduskasvu tempot, võrdleme ähm, mineviku tulemusi, siis see ikkagi veel ei ole väga julgustav. meil on niisiis majanduse taastumine, aga meil ei ole majanduskasvu teed. meil puudub mehhanism, mis oleks iseenesest jätkusuutlik ja mis äh, suudaks tagada, olla stiimuliks äh, kasvule. üks nõrk punkt on investeeringud, nagu me teame, mis on endiselt väga madalal tasemel euroalal ning tootlikkus samuti on väga keskpärane. Need on pikk, keskmise perspektiivi äh, tendentsid, mis äh, seletavad, miks me ei ole päris rahul majanduskasvu äh, taastumise praeguse olukorra. raportöör lisas, et on erinevatel riikidel erinevad tulemused on, e-, on lõhed riikide vahel, nii et minu ettepanek oleks mõelda, kuidas äh, parandada struktuurireformide läbiviimist äh, liikmesriikide tasandil, Itaalia puhul näiteks on riigipõhised soovitused aastateks kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist. seal on terve rida asju, mida peaks tegema, me oleme paljud ka teinud meil on olnud olulisi edusamme, aga mõningaid jõupingutusi on veel vaja. aga mida ma arvan, mida tuleks palju rohkem rõhutada, on struktuurireformi vajadus euroalal, Euroopa tasandil. kui lugeda euroala spetsiifilisi soovitusi aastal kaks tuhat kuusteist, siin on näha täpselt sama sorti soovitusi aastaks kaks tuhat seitseteist ja nagu te ütlesite, siin ei ole paraku mitte midagi uud, uut. kaks äh, pea, kahes peamises äh, peatükis ehk Euroopa eelarvepositsioon kõigepealt, Euroopa eelarvepositsioon ei ole mitte see, et kas me tahame rohkem või vähem ekspansiivsemat äh, lähenemist, ei, meil on vaja lähenemist, mis ei ole mitte ainult sihistatud liikmesriikide tasandil, vaid ka mis määrab, mis on vaja euroala tasandil, Euroopa tasandil ja eelarve Euroopa positsioon on endiselt midagi väga abstraktset. komisjon tegi ettepaneku eelmisel aastal, tegi spetsiifilised soovitused, kuid need tegelikult äh, see fakt on, äh, on, on, sellele on vastasseis, nii et meil on tegelikult vaja palju paremini seda määratleda, see on täiendav instrument selleks, et majanduskasvu toe-, kindlustada ning äh, investeeringud euroalal on äh, väga positiivsed kogemused äh, Junckeri plaanist. see on midagi väga positiivset väikesel skaalal, aga sama loogikat tuleks rakendada suuremas mastaabis. nii et minu ettepanek oleks kaasata raportisse palju jõulisemalt äh, ettepanekuid, kuidas parandada soovitusi ja kuidas äh, nende soovituste rakendamismäära samuti parandada, selleks et me ei loeks uuesti aastal kaks tuhat kaheksateist samat sorti soovitusi, mida juba lugesime viimase kahe-kolme aasta jooksul. see oleks minu ettepanek ja üldiselt ma jagan äh, seda nägemust, et äh, majanduskasvu taastumine on positiivne, kuid tuleks palju rohkem ära teha selleks, et majanduskasvu kiirendada euro, euroalal. Thank you very much. suur tänu. nüüd Gerasimus Paluras saab järgmisena sõna Kreeka parlamendist, palun. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με πάρα πολύ Aitäh. Kuulasin tähelepanelikult äh, raportööri ja eelkõnelejaid. Te rääkisite sellest, et äh, majanduskasv on, aga see ei ole kuigi äh, jõuline ja tõsi on ka see, et majanduskasvuni jõudmine on palju aega võtnud. võtkem näiteks äh, Ameerika Ühendriigid. kriis algas äh, ka seal samal ajal, kuid äh, nende jaoks lõppes kriis juba neli aastat tagasi, kuid Euroopa puhul see ei ole nõnda olnud ja meil on ikkagi veel lahtisi küsimusi. eelkõneleja Äh, härra Pereira ütles, et Euroopa Liidu ja Eurotsooni areng äh, võib äh, kaasa tuua teatavaid poliitilisi reaktsioone või tagajärgi ja tõsi on, et probleem on suures osas poliitiline ja neid tagajärgi on ka juba näha mitmetes Euroopa liikmesriikides. ja kahjuks viib see meid eh, mitte eh, demokraatlike eh, arenguteni, mis ei ole vastuvõetavad. ma püüan siin nüüd omavahel siduda poliitikat ja majandust. stabiilsuspakt juhul, kui leiame, et sellest on olnud minevikus kasu, siis äh, praegu äh, see enam nõnda ei ole, ta ei ole enam sama kasulik kui paar aastat tagasi. aga kahjuks äh, on ka näha parem äärmuslaste jõulisemat esiletõusu ja see stabiilsuspakti asemele peaks tulema arengu- ja tööpakt näiteks Euroopa eh, Keskpanga mm, kodukorras ei mainitagi eriti tööhõivet. räägitakse rahandusvaldkonna probleemidest, kuid tööhõivest seal juttu ei ole. ja tulemuseks on praegu suur ebavõrdsus piirkondade vahel äh,, Äh, suurte riikide sees ja äh, on just äh, noorte puhul väga suur tööhõive, mitte ainult tööpuudus, mitte ainult Kreekas, vaid ka Hispaanias. üldiselt Euroopa lõunaosas on noorte töötuse määr väga kõrge ja see on hirmutav areng nii et äh, nüüd olemegi jõudnud siis sellise väga ebavõrdse arenguni, kus siis mõned äh, riigid eelistavad äh, sellist individuaalset lähenemist. nii et meie arvates oleks tarvis niisuguseid sisulisi reforme ja mis oleks siis nende eesmärgiks, kelle jaoks need on mõeldud, milliseid vahendeid kasutades. kui me nendele küsimustele ei vasta, siis äh, ma arvan, et me ei vastagi nendele äh, probleemidele ja ei suuda teha seda, mida meilt oodatakse. ma usun, et need küsimused puudutavad kõiki eurooplasi, mitte ainult kreeklasi, nii et äh, meie seisukoht kes äh, me äh, kõneleme äh, nende poliitiliste jõudude nimel, kes leiavad, et Euroopa peaks paremaks muutuma, et Euroopa peaks tööhõivet parandama ja tegema seda poliitiliste meetmetega ja äh, seetõttu on ka väga oluline just avaliku äh, sektori investeeringute edendamine. tuleb Euroopa Liidu toimimist ja äh, euroala euro, e-, toimimist demokratiseerida. eurogrupp teeb otsuseid, mis ei ole väga väga selgelt äh, reguleeritud, aga samas teevad nad otsuseid äh, miljonite eurooplaste nimel. ja ka Euroopa Liidu eelarve küsimust tuleks äh, käsitleda, kuna äh, selle eesmärgiks ei ole eelkõige Euroopa majanduste lähenemine ja äh, valge raamat ja viie äh, presidendi äh, aruanne tõesti on pigem teoreetiline, aga konkreetseid ettepanekuid neis ei sisaldu. ja kõik riigid peaksid saama nendes protsessides osaleda, tuleb silmas pidada keskkonnaküsimusi ja tõhustada seadusloomet ja tuleb äh, makse tõhusamalt äh, koguda mitte ainult liikmesriikides, vaid kogu Euroopa Liidu tasemel. tuleb töötajaid äh, paremini kaitsta kollektiivlepingute abil ka nende sotsiaalsete suhete kaitsmine on äärmiselt oluline kolm minutit. Gabriela äh, Gretu Rumeenia senatist saab järgmisena sõna. Äh, suur tänu. Mm, tahaksin rääkida ühest väga tundlikust poliitilisest äh, küsimusest. raport ütleb, et siin on Euroopa äh, euroala liikmesriigid ja mitme euroala liikmed. meil on majandus ja majanduspoliitiliselt, mis on meil ühtne, on meil mingid sisemised äh, piirid maha märgitud. meil, me peame suutma mõista Euroopa Liidu probleeme üldiselt. meil on ühtne äh, turg, meil on neli vabadust, mille üle me oleme väga uhked. ja eh, ühelgi mitte eh, eurotsooni eh, liikmel ei ole erandit ja euro kasutamine riigisisestes tehingutes on äh, väga äh, kõrge, näiteks viiskümmend kuni seitsekümmend äh, protsenti nendes riikides ja kaubavahetus toimub ennekõike just äh, siseturul seitsekümmend protsenti või rohkem. ja argmaised, argmaistel ettevõtetel ei ole enam piire, just Euroopa ettevõtetel. Neil on ka tegevusi mitte eh, eurot kasutavates liikmesriikides ja me oleme püüdnud eh, eh, majandusliku ja rahandusliku koordineerimistegevuse ja eelarve sõltumatusel on ka omad piirid. riikide pankadel ei ole piisavalt vahendeid, et Äh, mängida olulist rolli riikide majanduspoliitikas. val-, valitsustel on ka omad piirid ja me oleme nendest hästi teadlikud, ähm, piiratud äh, eelarve äh, defitsiit, riigipõhised soovitused ja Euroopa semester ja nii edasi, nii et kui me räägime euroalast ja mitte euroalast, see tegelikult äh, Äh, õõnestab meie äh, solidaarsust. ja see mm, teenib euroskeptilisi äh, liikumisi tegelikult ja populistlikke lähenemisi. ja samal ajal varjab see tegelikult kahte põhilist probleemi, mis meie ees seisavad institutsiooniline küsimus, ehk siis euro ise, ehk siis selle praeguse ühtse äh, raha muutmine äh, reaalseks ühiseks rahaks ja teine äh, sisuline põhiprobleem, milleks on ebavõrdsus, nii et meie eesmärk või meie ettepanek oleks oleks siis küsida Euroopa Komisjonilt vastavat hinnangut, nüüd on juba viis aastat rakendamisest möödas ja seda hindamist oleks tarvis ja teiseks kõigi meie jaoks me leiame, et kohustuslikus korras peaksime arutlema äh, selle suure muutuse üle, mis algas Junckeri äh, kavaga, ehk siis otsesed äh, avalikud äh, investeeringud, mille asemele tulid erainvesteeringud, mida siis avaliku sektori poolt toetatakse. aitäh! Thank you very much. suur tänu. järgmisena saab sõna Stefan äh, Tuskani äh, Saksa Bundesratist. suur tänu, härra esimees aitäh, et te annate võimaluse riiklikele parlamentidele oma sõna sekka öelda mul on väga hea meel selle raporti eelnõu üle, palju õnne ka raportöörile selle eest, kuidas ta selle raporti kokku on pannud. minu arvates on ta väga ausalt selles raportis asjade käika selgitanud ja ta on väga täpselt ka öelnud, millised olid need eesmärgipüstitused, mis me paika panime ja ta ütleb ka selgelt, et me ei ole neid eesmärke saavutanud raportöör ütleb ka, et äh, tegelikult puuduvad struktuurireformid olid need, miks me neid eesmärke ei saavutanud. ja sellepärast on minu arvates ka väga tähtis, et me keskenduksime korra poliitilistele reformidele selles raportis. kolleegid Iirimaalt ja Küprosest, Küproselt ka väga selgelt näitasid, kui suuri edusamme on neil olnud võimalik teha just struktuurireformide kaudu üks kolleegidest küsis, et kuidas oleks võimalik siis neid erinevusi vähendada. minu arvates ja siin raportis tuleb ka see välja, on vastuseks see, et me need erinevused äh, äh, koondame just konkurentsivõimesse. see ei ole lihtne, selleks on vaja poliitilist enamust ja demokraatlikus korras on legitiimsus ja poliitiline enamus nendel, keda ühiskonna enamus toetab. me peame tõesti ühiskonna enamust veenma, et korra poliitilisi reforme on vaja. poliitiliselt ei ole see lihtne ülesanne ja Saksamaal teame me seda väga hästi. siin raportis öeldakse ka väga selgelt välja, et kakskümmend aastat tagasi Saksamaa oli Euroopa haige mees, just nii teda vaadati. Saksamaa just oma korrapoliitiliste reformide puudumise pärast oli äh, punaseks laternaks Euroopas. ja just sellepärast ongi need struktuurireformid kõige tähtsamad meie liikmesriikides ja et raportor on sellele keskendunud, on minu arvates märkimisväärne ja väga hea ja seda saab ainult toetada veel paari sõnaga ka selle kohta, mida just äsja öeldi. et milline demokraatlik legitima-, legitiimsus on euroalal. me peaksime üheskoos mõtlema selle peale, et euroala rahandusministrid äh, on demokraatlikult valitud riiklike parlamentide kaudu, enamuse kaudu, mis nendes liikmesriikides ühiskonnas on esindatud. nii et kui nüüd öeldakse, et euroala ei ole demokraatlikult legitiimne, siis see ei ole õige. muidugi kõikidel juhtidel on legitiimsus, mille nad on saanud oma koduriigist. ja veel üks märkus Saksamaa kohta. mul on au siin oma äh, riigi parlamendi teist koda esindada ja meil Saksamaal nii keskvalitsuse tasandil kui ka liidumaade tasandil on sisse viidud nii-öelda võlapidur. meil on keeld aastast kaks tuhat kakskümmend liidumaadel äh, võlgu jääda ja see tähendab seda, et pikaajaliselt oleme me saanud siin mänguruumi investeeringutele. ja keskvalitsuse tasandil me seda juba näeme. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal keskvalitsuse tasandil viidi sisse keeld võlgu jääda ja sellest ajast saati on võimalik väga palju, olnud võimalik väga palju investeerida. see oli ka siis osa korrapoliitilistest reformidest. Thank you uh.... aitäh nüüd äh, Euroopa äh, Parlamendi poolt äh, saab sõna Pervenche Perez, kes on Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni koordinaator. suur tänu, lugupeetud parlamentide esindajad. see on väga oluline ja kasulik mõttevahetus selle Euroopa poolaasta teemal, et vaadata siis, mis olukorras me oleme ja mul ongi selle kohta paar märkust, kuna äh, need tunduvad just ajaliselt asjakohased. möödunud aastal äh, viis äh, komisjon sisse aggregate fiscal stance'i ähm, põhimõte siis seoses eelarvepositsiooniga ja see mõjutas nii, tegi, algatas siis nii nõukogus kui ka liikmesriikides elava arutelu ja kui me tahame siis sellest kinni pidada seoses eh, investeeringutega, siis eh, meil on tarvis just eh, võtta makromajanduslik lähenemine, mis toimubki sellise äh, positiivse agregeeritud äh, eelarvepositsiooni äh, kaudu. ja koos rahvusparlamentidega peaksimegi selle eest aktiivselt võitlema. teine asi, millest tahtsin veel rääkida, kolleeg Gretuga viitas sellele, mis on siis eh, euroala ja mitte euroala. aeg-ajalt mulle tundub, see tekitab vaidlusi, kuid eh, põhjendamatult härra Juncker eh, oma kõnes tegi ettepaneku luua siis euroalaga liitumise eelne fond. see oli hea algatus, võib öelda, aga äh, see tähendaks äh, ka seda, et äh, ka siin oleks kindel ajakava juba paika pandud euroalaga ühendamiseks, ühinemiseks. muidu on ju ka olemas muud rahastusvahendid. nii et see eesmärk, euroalaga liitumine, peaks muutuma uuesti poliitilise arutelu äh, teemaks ja äh, kogu see tema-, temaatika peaks äh, ka mm, arutelusid käivitama sest siin on siiski teatav erinevus, vastasel korral ju oleks kõik äh, euroalas. me ei saa ju teha lihtsalt nägu, et justkui kõik seal äh, ongi. ja see puudutab Euroopa äh, majandust tervikuna, ka ökoloogiline üleminek ja nii edasi, aga me ei saa silmi sulgeda nende küsimuste ees, näiteks millal siis teatav riik euroalaga liitub, on ju oluline ja viimaks siis Euroopa Komisjoni paketi kohta, mis äh, siis kuuendal oktoobril äh, välja tuli, äh, kus on siis see jõudude vahekord, tasakaal paika pandud ja meie seisukohast ja on see demokraatiaga seostuv küsimus loomulikult siin väga oluline, aga kuna mulle antakse märku juhataja poolt, siis mul ei ole rohkem sellest aega rääkida, vast teised teevad seda pärast mind aitäh. Läheme edasi ehm, rahvusparlamentide liikmetega arutelu juurde, aga Tallinnas tuleb ka selleteemaline arutelu veel lähiajal. Ehm, Paulo Pereira Portugalist, Porlu-, Portugali parlamendist saab järgmisena sõna. Uh, suur tänu püüan teha lühidalt. alustaksin sellest raportist, pärast liiguksin Portugaliga seotud küsimuste juurde. ma ei ole väga suures vaimustuses sellest raportist, kuna jah, loomulikult me oleme nõus sellega, et kui me suudame suudaksime tagada kolmeprotsendilise majanduskasvu, siis oleks kõik probleemid lahendatud, Äh, tööhõive, äh, muude majandusnäitajate osas. Äh, oluline on see, kuidas, milliseid eesmärke me seame, kuidas me sinnapoole liigume. on palju räägitud sellest, et kümne aastaga peaks saama Euroopa Liidust kõige dünaamilisem majandus, sellest on ka nõukogus väga palju räägitud ja hea on ka, et seda on siin uuesti mainitud me peame mõtlema eelkõige just, kuidas jõuda nende eesmärkideni. ja need äh, vahendid peaksid arvesse võtma järgmisi asju. Äh, kas me korrigeerime makromajanduslikku tasakaalustamatust euroalal? Äh, kuidas me peaksime seda tegema, kas me äh, korrigeerime äh, seda ülejääki, nagu Saksamaal või Hollandis äh, see on, või me ei tee seda. kuidas me rakendame siis seda eelarvepositsiooni keskpikas positsioonis, seda ka juba mainiti ja miks siis see Euroopa eelarvepositsioon ei ole ekspansiivne. ja missuguseid instrumente me Euroopa tasandil äh, saame kasutada, et noorte tööhõivet, tööhõive määra äh, suurendada, kuna see on väga suureks probleemiks, nii et meil on tarvis nende poliitikate jaoks äh, vahendeid ja instrumente, mitte ainult sõnastada eesmärke ja nüüd mõni sõna Portugalist. Portugalis on küllalt hea äh, olukord. Ehm, meil äh, äh, meie tööpuudus on üheksa protsenti, varem oli see kuusteist protsenti ja SKT puudujääk Äh, on samuti äh, vähenenud, aga loomulikult meil on haavatavusi ja äh, makromajanduslikku tasakaalustamist, nii et probleeme meil veel on, aga Euroopa Liit ka väga palju meid ei abista, see puudutab jälle arvepositsiooni ja see on ka viimane küsimus. keskpikad mm, eesmärgid, mis on kõigil riikidel, Portugalil on see praegu pluss null koma viis Ehm, protsenti siis seda strukturaalset äh, eelarve tasakaalu. nii et äh, aastal kaks tuhat äh, kakskümmend üks peab see olema siis üheksa protsenti. ja see on siis määratletud mitme paika pandud mitme riigi puhul. Portugalis näiteks on tehtud uuringuid, mis, uurimusi, mis näitavad, et ekspansiivsem ähm, eelarvepoliitika ähm, äh, ei anna positiivseid tulemusi. suur tänu um,! Now uh, Lisbeth Beck. aitäh, Lisbeth Verhulsen saab järgmisena sõna Taani parlamendist A micro, micro, please. Thank you. Tak for invitationen, og tak for rapporten, og til øh, rapportøren. suur tänu kutse eest, suur tänu ka selle äh, raporti eest. härra Höppmargil on õigus, kui ta ütleb, äh, et meil on siin pea külmkapis ja jalad ahjus ja see ei tähenda, et meil kõigil hea oleks. ma arvan, et meil siin Euroopas on tõesti veel terve rida valdkondi, millega me peame tegelema nii parlamendites kui ka Euroopa Komisjonis ja mis väga hästi ei lähe. see kõik kehtib ka Taani kohta, kõigepealt meie majanduspoliitika. ma arvan, et see peab olema kestlik ja arvestama ka kliimamuudatustega, mulle tundub, et seda ei ole siin üldse mainitud, see ei ole mitte mingi luksuslik lähenemine see peaks olema esmane lähenemine ning ma arvan, et ei parlament ega komisjon ega ka minu koduriigi valitsus ei ole aru saanud, kui palju on vaja rõhuda just kliimamuutustele. meie majandus ei kasva piisavalt äh, ja ei kasva piisavalt just sellepärast, et nõudlus ei ole piisavalt suur. seda on näha paljudes riikides, ka minu koduriigis. ning me näeme, et need reformid, mida on läbi viidud äh, ka äh, Taanis on endaga kaasa toonud veelgi suurema ebavõrdsusi ja sarnaseid reformide tagajärgi näeme me kogu Euroopas ja seda ja ma tõesti arvan, et need reformid on endaga kaasa toonud ka suurema ebavõrdsuse ja me peame mõtlema selle peale, kuidas seda probleemi lahendada peame vaatama ka ettevõtete poole, näiteks kui kasutatakse väga palju vahendeid aktsiate tagasiostmiseks, kui siin kasutatakse väga loomingulisi finantsmeetmeid, väga tähtis on, et ettevõtted keskenduksid oma põhitööle, töötaksid välja uusi tooteid. peale selle on meil Euroopas ka finantssektor, millest äh, kaheksakümmend viis protsenti ei puuduta absoluutselt reaalmajandust ja see on väga kahjulik just väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. VKE-del ei ole võimalik saada kapitali just sellepärast ja just äh, seepärast on ka meie majandus nii suures võlalõksus äh, äh võlalõksus, mis on seitsekümmend viis miljardit eurot, see olukord on täiesti vastuvõetamatu. nii et meil on vaja jätkusuutlikku kasvu, me peame võitlema ebavõrdsuse vastu ja toetama oma ettevõtteid ning samamoodi tuleks ka kogu finantssüsteem üle vaadata, sest see on väga tähtis ka majanduskasvu tagamisel. ja minu arvates ei ole selles arutelus sellele piisavalt tähelepanu äh, Äh, pööratud ja minu arvates on see murettekitav. aitäh kutse eest, et väga tore, et te meie arvamust soovite ära kuulata. Thank you. aitäh, Kostas Maridis Euroopa Parlamendist. aitäh, esimees umbes nädal aega tagasi Strasbourgis täiskogul pidasime me arutelu fiskaalkokkuleppe üle. ja me rääkisime ka eelarvetest liikmesriikides. mina tahtsin öelda, et me oleme siin väga tähtsaid mõtteid kuulnud. kui me räägime fiskaalkokkuleppest, ehk siis äh, liikmesriikide reaalmajanduse konvergentsist, siis tuleb meil see fiskaalkokkulepe üle vaadata. me peame vaatama, milliseid muudatusi on vaja teha selleks, et me saaksime rääkida tõelisest majanduslikust äh, konvergentsist. vaadake, mis aastast kaks tuhat kolmteist kuni siiamaani on toimunud. Äh, arengud on olnud äh, pettumust valmistavad ja on väga palju küsimusi, mis vajavad muudatusi. ning terve rida kõnelejaid on siin ka juba välja toonud, mida on vaja ära teha. näiteks tuleb liikmesriigid kaasata struktuurireformidesse, neid ei saa ülevalt alla peale suruda. üks lahendus ei sobi kõigile, me teame seda, aga tegelikult me seda põhimõtet ei kasuta ja peale selle tundub, et me tegelikult ignoreerime ka liikmesriikide eripärasid. meil tuleb kinni pidada reeglitest selleks, et makromajanduslikest tasakaalunihetest lahti saada, kuid mulle tundub, et komisjon keskendub liiga palju siin ainult äh, suurtele puudujääkidele, mitte aga suurtele ülejääkidele ja tegelikult võiks ju öelda, et ühe riigi puudujääk on ilmselgelt teise riigi ülejääk. mul on üks minut veel, härra esimees, kas pole nii? nelikümmend viis sekundit. siis pangandusliit. kui me pangandusliidu osas kokku lepime, siis me lepime kokku kolme samba osas. reguleerimine üle-euroopaline hoiuste tagamise süsteem ja pankade tegevuse lõpetamine. nüüd kaks sammast on meil paika pandud, aga kolmandat, mis tegelikult oleks pidanud esimene sammas ja mis oleks pidanud juba ammu paigas olema selleks, et meil oleks kõigile võrdsed võimalused, see sammas ei ole ikka veel paika pandud. ja see on midagi, mille üle meil tuleb mõelda, kui me soovime äh,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 et mulle sõna andsite. näen, et äh, kolm minutit ei ole kõigi jaoks ühepikad. Äh. mina olen harjunud äh, rääkima ainult Tšehhi parlamendis ja ma lihtsalt alguses mõtlesin, et ma ei tahagi sõna võtta, aga olles kuulnud nüüd neid märkuseid, tahan siiski sõna saada on kolm punkti, mida ma sooviksin kommenteerida. kõigepealt äh, on täiesti uskumatu, kui palju muudatusettepanekuid on siin tehtud ja kuidas neid on sõnastatud, mida kõike oleks vaja teha, kuidas meil oleks vaja näiteks tervise, tervishoiuprojekte ümber struktureerida ja nii edasi teine punkt, mis siin aruteludes välja tuli, puudutab nõndanimetatud positiivseid arenguid, positiivseid ootusi. siin on väga palju positiivseid ootusi välja toodud tuleviku kohta. ja kolmas punkt informatsioon, informatsioonide jagamine, erinevused liikmesriikide vahel, et need ei ole mitte vähenenud, vaid suurenenud. et euroala rahapoliitika ei ole hea. et meil on vaja rohkem ära teha ja nii edasi siin oli paar kõnelejat, kes ütlesid, et tegelikult ükski lahendus ei toimi ja et üks lahendus ei sobi kõigile. olen sellega täiesti nõus. olen esimest korda Euroopa Parlamendis, aga tundub, et parlamentide töö tundub olevat sarnane. ärge pange pahaks, aga mulle on jäänud mulje, et Äh, see, mis siin toimub, on nagu Nõukogude Liidus, et tegemist on plaanimajandusega ja et ametlikult on plaanimajandus paigas, aga tegelikkus näeb täiesti teistmoodi välja meil on suured erinevused Euroopas, meil on tegelikult mitu erinevat kiirust, meil on tõesti kõva koor ja väga pehme sisu, ükskõik kuidas seda kõike nimetada, see kõik tegelikult näitab, et Euroopa projekt ei toimi ja et meil on vaja nüüd kuidagi seda varjata. jah, noh, seda me tegime, kui me mitu erinevat kiirust sisse viisime. see on tegelikult see, millest me siin räägime. mitte keegi ei ole seda siin maininud. mitmekiiruseline Euroopa tähendab seda, et meil on tegelikult äh, Euroopa, et oleme juba praegu Euroopa kokkukukkumise teel. aitäh! järgmisena ALDE fraktsiooni esindaja. I would like to thank our colleagues from the national parliaments for Liive Veering, aitäh, et riiklike parlamentide liikmed on täna tulnud siia, et seda tähtsat küsimust arutada. aitäh ka härra Hökmargile suurepärase koostöö eest ja tehtud töö eest väga pikkadel aruteludel, mis meil toimusid euroala majanduspoliitika kohta. ma arvan, et saame kõik nõustuda, et see raport on kompromiss erinevate seisukohtade vahel, mida me alguses esindasime. ALDE fraktsiooni variraportöörina tahaksin siiski välja tuua järgmist. jällegi on täiesti selge, et paljudel liikmesriikidel ei ole õnnestunud riigipõhiseid soovitusi rakendada kõigest. kõigest kaks protsenti on täielikult rakendatud kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal eriti kui vaadata nüüd täpsemalt reforme, kus on kõige vähem edusamme tehtud, siis tuleb välja väga problemaatiline pilt. kõige suuremad probleemid tunduvad olevat just reformidega, mis puudutavad konkurentsivõimet ja teadus- ja arengutööd kallid kolleegid, kui me soovime ka tulevikus konkurentsivõimeliseks jääda, siis just nendes valdkondades peaks Euroopa Liit olema juhtpositsioonil. nii et ma tahaksin toonitada seda, kui tähtis on pingutada äh, riigipõhiste soovituste rakendamise nimel. majandus elavneb, seda toetavad ka vajalikud reformid sellised reformid peavad olema korrapoliitilised see on ainus võimalus, kui me soovime, et maja, majandus jääks maailmas konkurentsivõimeliseks nii täna kui ka homme. ja seepärast tuleb meil tootlikkust suurendada, meil tuleb rohkem investeerida teadus- ja arengutöösse, see toob endaga kaasa innovatsiooni, veelgi rohkem töökohti ja pikaajaliselt ka tegelikult töökohtade kindluse. Need investeeringud ei tegelikult ei pruugi tähendada seda, et meil on vaja rohkem kulutada, meil tuleb lihtsalt nutikamalt kulutada. viimastel aastatel oleme me kõik aru saanud, kui tähtis on tasakaalus eelarvepoliitika ja kestlik eelarve puudujääk. tahaksin nüüd kasutada veel seda võimalust ja hoiatada kõrgete võlgade eest ja intressimäärade tõusu eest tulevikus meil on vaja vastu võtta meetmed, mis toetaksid nii ettevõtteid kui ka töötajaid. ja see tähendab seda, et meil tuleb piiriülest majandustegevust tugevdada ja selle kaudu siseturgu toetada, aitäh! Thank you uh,, last speaker uh.... aitäh ja viimane kõneleja selles arutelus lühidalt äh, härra Heis Rahvaparteist, palun, Euroopa Parlament. aitäh, et mulle ka sõna andsite, väga lühidalt. Äh, tere tulemast kõikidele kolleegidele riiklikest parlamentidest, eriti kolleegile Iiri parlamendist, kolleeg O'Donnellile kõige tähtsam küsimus, mis siit kolleeg Hökmargi raportist välja tuleb, on omanditunne, liikmesriikide omanditunne korrapoliitiliste reformide läbiviimisel. meil ei ole võimalik Euroopat paremaks muuta konkurentsivõime osas, tootlikkuse ja tõhususe osas, kui struktuuripoliitika tegevuskava ei rakendata ja see puudutab just seda nii-öelda omanditunnet. minu koduriigis Iiri maal fiskaalkokkulepe pandi referendumile kõige raskemal ajal ja tegelikult äh, inimesed toetasid seda sellepärast, et nad ei soovinud äh, seda toksilist olukorda uuesti näha, mis juhtus, kui eelarve kokku kukkus. ma arvan, et meie põlvkond ei taha minna sellesse aega tagasi, minna nad tahavad tootvat majandust, tasakaalus eelarvetega majandust. ja me peame tõesti mõtlema selle peale, et meil fiskaalkokkuleppes kuigpakid paketis ja kaksi paketis on paika pandud reeglid, mis peavad kehtima kõigile, nii suurtele kui väikestele. ja see üheksakümnendate aastate alguses nii ei olnud, kui meil oli majanduskasvu ja stabiilsuspakt, aga nüüd peab see nii olema, reeglid kehtivad kõigile ja nendest reeglitest tuleb kinni pidada, ükskõik kas tegemist on väikese või suure riigiga. ja viimane märkus riigipõhised soovitused majandus poolaasta raames. Nad on selleks, et toetada liikmesriike ja seda pikaajaliselt ja see tähendab seda, et komisjon ei tohiks seda kleebi-liimi maali äh, lähenemist kasutada, vaid peaks põhjalikumalt äh, analüüsima riikide olukorda ja tegema seda ka nii-öelda omanditundega. Äh, ütlen seda riigi esindajana, kus tõesti olukord oli väga raske, meie võlg oli mingil hetkel kakskümmend protsenti SKT-st, meil läks kümme aastat aega, et sellest lahti saada ja jumal tänatud, praegusel hetkel on meie eelarve tasakaalus ja ka järgmisel aastal see on näide selle kohta, kui valus tee tuleb läbida, me ei tohi, taha seda teed korralda ja selle ainsaks võimaluseks on see, et me peame reeglitest kinni aitäh! siin on veel üks palve sõna saada. Austria esindaja härra Hainer, vabandust, see jäi kahe silma vahele. Thank you very much for um, listening to me I.... aitäh, et te ka mulle sõna andsite. ma ei taha öelda, et mulle kogu raport ei meeldi, aga osa raportist tundub olevat nagu ideoloogiline dokument kui objektiivne raport äh, Euroopa majanduse olukorra kohta neoklassitsist, klassitsistlikud äh, äh, organisatsioonid nagu OECD juba kümme aastat tagasi lõpetasid selliste raportite koostamise äh,, nagu näiteks see soovitus, kuidas parandada avaliku sektori kulutusi, see on nii kriisieelsetest aegadest, et ma ei uskunud, et midagi sellist on võimalik veel tänapäeval avalikustada need riigid, kus traditsiooniliselt on olnud väga suur avalik sektor nagu Taani ja Rootsi, neil läheb väga hästi hoolimata sellest, et avalik sektor on suur. aga nende avalikud sektorid on väga tõhusad. nii et küsimused avaliku sektori suuruse kohta siis, et kuidas seda väiksemaks teha või kärpida, see pole üldse tähtis. küsimus on, tähtis küsimus on hoopis see, kuidas neid tõhusamaks muuta. nii et kui me tõesti objektiivselt vaatame meie kogukondi ja ühiskondi, seda, kuidas nad toimivad, siis ma mitte ideoloogiliselt, vaid pragmaatiliselt tuleb öelda, et äh, avalik sektor on teatud osades palju parem kui erasektor ja me peame avalikku sektorit hoopis toetama ja tõhusamaks muutma. ja kärpimisest üksi ei piisa ja ma tõesti loodan, et äh, see raport vaadatakse üle ja sõnastatakse ümber, enne kui selle üle hääletama hakatakse. Thank you very much! suur tänu! enne kui annan sõna uuesti raportöörile lõppmärkuste jaoks, sooviksin ka ise kommenteerida. tahaksin kõigepealt äh, tänada teid suurepärase arutelu eest. muidugi tegemist on raporti eelnõuga, millele on tehtud muudatusettepanekuid ja raportöör on praegu kompromisse välja töötamas. ütlen seda siis neile, kes kartsid, et raport ei ole tasakaalus. tegemist on Rahvapartei raportööri äh, seisukohtadega, tema on oma seisukohad välja toonud, aga siin kojas on väga erinevad arvamused ja nüüd on meie eesmärgiks kompromissile jõuda ja kui vaadata praeguseid probleeme ja ka eelmiste aastate probleeme, siis on võimalik kompromissile jõuda, nii nagu ka eelnevatel aastatel. tuleb ju ka aru saada, miks nüüd majandus hakkas kasvama. seda tänu erinevate meetmete segule need liikmesriigid, kus reformid läbi viidi, neil läheb hästi ja tõesti, nagu raportöör ütles, korrapoliitilised reformid on väga tähtsad. aga kui vaadata viimase kolme aasta eelarvepoliitikat ja võrrelda seda varasema ajaga ja stabiilsus- ja majanduskasvu paktiga, siis tegelikult äh, me nägime, et äh, võlgasid on vaja vähendada, ja me nägime, et samal ajal selline eelarve liiga tugev konsolideerimine äh, summutab majanduse maha, nii et äh, see, mis viimastel aastatel on tehtud, on minu arvates olnud tõhusam kui äh, varasem poliitika aastatel kaks tuhat üksteist, kaksteist, kolmteist. ja tegelikult ka äh, majandusringkonnad on öelnud, et tegelikult see ähm, väga liiale äh, läinud äh, kärpimine oli võib-olla see, mis äh, majandustsükleid muudetas. ja nüüd tegelikult ka Keskpank on äh, teatud stiimuleid loonud majandusele äh, kasvuteel pöördumisel. kui vaadata nüüd neid praeguseid äh, probleeme, siis nüüd need, kes ütlevad, et struktuurireformid lahendavad kõik probleemid, et tuleb lihtsalt reeglitest kinni pidada ja olukord muutub automaatselt paremaks ja siis on teised, kes ütlevad, et ei, meil on vaja ähm, fiskaalstiimuleid. mina isiklikult leian, et äh, mõlemad lähenemised ei ole õiged. meil on vaja korralikku eelarvepoliitikat, mis äh, oleks antitsükliline, ehk et kui majandus kasvab, siis me peame olema karmimad, kui majandus langeb, siis meie peame olema need, kes nii-öelda tõukavad ja samal ajal on meil vaja ka korrapoliitilisi reforme. mida see tähendab, see on väga huvitav küsimus. ma ei usu, et struktuurireformid tähendavad seda, et me kulusid vähendame, aga see tähendab seda, et me peame tootlikkust suurendama, konkurentsivõimet parandama ja avalikku sektorit äh, tõhusamaks muutma ja nüüd see viimane punkt, mis on seotud ka majanduspoolaastaga, aga ka puudutab üleüldiselt seda rahetel, äh, arutelu. et kuidas me oma olukorda parandame, milline peaks olema eelarvepoliitika, kuidas me arvestame majandustsüklitega, et investeeringud peavad olema prioriteediks, et meil peavad poliitikad olema konvergentsed ja nii edasi me arvame, et viimastel aastatel läks meil paremini nende küsimuste ühendamisel ja siin tõesti parlament andis oma panuse, oli see, et me haldamist parandasime. ja tänu sellele oli meil võimalik ka valuutaliitu täiuslikumaks muuta. me oleme siin konvergentsi juhised, fiskaalvõimekuse juhised avaldanud, komisjon teeb ka ettepaneku ja tõesti oleks väga hea ja võib-olla Tallinnas võiksime seda ka arutada, et me selle praeguse arutelu ja poliitikate segu ühendaksime siis ka aruteluga, mis puudutab tulevikku, ehk et kuidas me Majandus- ja Rahaliidu lõpule, äh, lõpuni ellu viime. aitäh ja nüüd Gunnar, sul on ka sõna lõppkokkuvõtteks. aitäh! aitäh mõtete eest. ma arvan, et äh, meil ei ole vaja siin parteipoliitilisi arutelusid vaja pidada, sest me kõik teame, et meie seisukohad majanduspoliitikas on erinevad vastavalt sellele, millist äh, parteid me esindame oleks üllatav, kui see nii poleks, aga väga huvitav on näha neid nüansse siin äh, nendes seisukohtades. kolm äh, küsimust on tähtsad, millega tuleb arvestada. Teie esimees tõite välja selle, et majanduspoliitika on kompleksne. see puudutab rahapoliitikat, eelarvepoliitikat ja ka korrapoliitilisi reforme ning konkurentsivõimet. me peame seda kõike ühte menetlusse kaasama. ja tegelikuks probleemiks ei olnud mitte see, kui liikmesriikidel on eelarve öö, ähm, puudujäägid. see on tõesti nii-öelda antitsükliline. aga probleem on siis, kui kulutatakse nii palju, et raha saab lihtsalt otsa. sest siis tuleb asuda tõeliselt kärpima ja see kahjustab ükskõik millist majandust. mõni kolleegidest ütles ka seda, et me peame kinni pidama erinevatest reeglitest, mis meil on paigas. see ei tähenda seda, et peab jääma eelarvega miinusesse selleks, et stimuleerida majandust, vaid tähtis on hoolitseda, et äh, säiliks tasakaal. ja öeldi, et äh, eesmärkidest ainuüksi ei piisa. aga vahel, kui mõtleme meetmete peale, mida siis valida ja milliseid reforme ellu viia, tuleb mõelda ka selle peale, kuhu sa jõuda tahad. ja veel üks asi. meie kõigi jaoks on halb uudis see, et meil ei lähe nii hästi, nagu peaks. aga hea uudis on see, et äh, asi ei lähe ka nii hästi, nagu peaks. sest kui see oleks parim, mida me saaksime saavutada, siis oleks see tõesti väga pettumust avaldav. mõned kolleegid tõid välja ka selle, kuidas äh, muutused läbi viidi. mul oli väga hea meel kuulda, et kolleegid ütlesid, et olukord on arenenud, et me oleme sügavast kriisist jõudnud stabiilse olukorrani nii mõneski liikmesriigis. see on väga palju ütlev, sest see näitab, et meil on võimalik äh, raskete probleemidega midagi ette võtta. siin räägiti ka keskkonnast ja sellest, et äh, piisavalt ei ole seda välja toodud tegemist on majandust puudutava raportiga, aga on täiesti ilmselge, et kui me tagame investeeringuid, siis me investeerime ka kaasaegsemasse majandusse. ja veel üks asi, mis siit aruteludest välja tuli. omanditunne. et liikmesriigid peavad tõesti samastama ennast nende reformidega ja see, et Euroopa Liidu tasandil tuleb teha asju, mida võib ja saab teha ainult Euroopa Liidu tasandil. ja veel üks probleem, mis jääb õhku rippuma. minu arvates on see problemaatiline ja mõned kolleegid tõid ka selle välja, et isegi kui majandus elavneb ja isegi kui investeeringud suurenevad, on nii elanemise kui ka investeeringute tase väga madal. ja seda hetkel, kus meie äär-, majanduspoliitika on üpris äärmuslik, kus intressimäär on põhimõtteliselt null, see on tõsine probleem, mille üle tuleb järele mõelda, kuidas me saame rohkem investeeringuid ja see puudutab mingil määral ka eelarvepoliitikat, rahapoliitikat, aga ka korrapoliitilisi reforme selleks, et oma konkurentsivõimet parandada. suur tänu teile, suur tänu, et viimased paar minutit nii sõbralikult minu poole olete vaadanud. Uh, uh, suur tänu ja läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde ja meil on väga hea meel, et uh, riiklike parlamentide esindajad olid siin kohal meil oli väga hea meel teiega rääkida nii tähtsast küsimusest nagu äh, majanduspoliitika, nüüd läheme tulumaksu ühtse maksubaasi ja tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi juurde ja annan nüüd äh, koosoleku juhtimise üle Ludek Niedermayerile. aitäh, Roberto! alustuseks äh, tahame kiiresti äh, teha, me peame lõpetama ka õigel ajal koosoleku, sellepärast äh, teeme kiiresti, me, väga olulised õigusloomulised ettepanekud on meil nüüd kavas. kõigepealt siis äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas ja siis ühtne konsolideeritud maksubaas ehk siis CCTV ja CCCTV mõlemad äh, seavad eesmärgiks tõu-, tugevdada ühtset turgu ja võidelda agressiivse maksuplaneerimisega. Need ettepanekud on minu arvates ühed olulisemad, ühes kõige olulisemas Euroopa Liidu te-, parlamendi tegevusvaldkonnas viimaste aastate jooksul. Euroopa Parlament, nagu teate, oli väga aktiivne Lux liiki, Panama liiki osas ja hargmaiste ettevõtete algatuse osas selleks, et äh, võidelda maksudest kõrvalehoidmisega. ja et meil oli palju õigusloomelisi tegevusi selles vallas. meil on väga hea meel, et me seda täna arutame teiega, seda teemat, Rahvusparlamenti esindajad äh,. subsidiaarsuse tähtaeg oli, on seitsmes jaanuar, oli seitsmes jaanuar käesoleval aastal ja üheksateistkümnendast parlamenti, andsi-, vaatasid seda läbi Taani, Iirimaa, Luksemburg, Malta, Rootsi ja Holland saatsid ka äh, arvamused äh, kahest kojast. arvestades arvamuste suurt arvu, mida väljendasid äh, Rahvusparlamendid, otsustas ICONi komisjon teid ka kohale kutsuda, selleks, et vahetada teiega selle paketi osas mõtteid. meie oleme seisukohal, et mõistmise ülesehitamine rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel on väga oluline. kui me viimati seda arutasime, siis eh, härra Tang, sotsiaaldemokraat ja härra Lamassoor Rahvaparteist tegid esi-, teevad oma esitlused ja siis saavad sõna rahvusparlamentide esindajad ja Euroopa Parlamendi esindajad. enne koosolekut saite ka märgukirja küsimustega, millest juhindud arutelus. mõlemad ettepanekud on äärmiselt keerukad, hoiatan, ja ma loodan, et tänane koosolek, vaatamata sellele, et ta on lühike, aitab kaasa sellele, et paraneb meie vastastikune mõistmine ja teema mõistmine, ma ei pea menetlust enam seletama, nii see jääb nii, nagu oli eelmises paneelis ja annan sõna kõigepealt härra Tangile maksimaalselt seitsmeks minutiks ja siis härra Lamassurule seitsmeks minutiks ja siis saavad sõna kõik äh, rahvusparlamentide või Euroopa Parlamendi liikmed kuni kolmeks minutiks. ja paluksin sekretäriaadi kolleegidel rangelt äh, ajapiirangutest kinni pidada ja annan sõna härra Tangile. tänan esimees, tere tulemast kõigile kolleegidele rahvusparlamentidest tore, et olete siin, mul on see tõesti, teeb mulle suurt rõõmu meil on kaks ettepanekut laual, kaks raportööri, Alan Lamassüür ja mina ise, me otsustasime, et alustuses teeme tihedat koostööd, sest tegemist on tegelikult ühe ja sama teemaga ja nii me sellele oleme ka lähenenud, nii et see on esimene poliitiline sõnum Euroopa Parlamendilt, see on üks ja sama teema. kui on vaja äh, selle abil midagi üles ehitada, siis äh, tuleb nad mõlemad koos vaatlusele võtta Euroopa, mida ainult Euroopa Parlament, vaid ka ettevõtted toetavad seda ja vabaühendused, nad kõik arvavad, et on meil seda kolmandat C-d siia vaja konsolideeritud. Äh, väga tore, et tulite, Alain Lamassouriga koos oleme ka kontakte pidanud rahvusparlamentidega, meil on olnud arutelud Euroopa Parlamendis ja me oleme andnud nõu valitsustele. kuid me pöördume nüüd teie poole sest me tahame, et see oleks ka poliitilises päevakorras. me tahame ka kuulda teie muresid, teie mõtteid ja leida e-, võimalusi ettepanekute parandamiseks. seepärast olemegi ringi sõitnud. kõikidega parlamentidega kohtunud ei ole kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis. alustasime Tallinnas, Luksemburgis, Belgias, Haagis käisime ja Berliin, Pariis, Sofia samuti. ja seletasime, et me peame väga oluliseks rahvusparlamentide panust, meile on olulised nende mured ja tahame paremat ettepanekut, aga ka poliitilise tegevuskava mõttes. ettepanek ise on samm kahekümne esimesse sajandisse, potentsiaalne samm, võiks öelda. see on oluline muutus maksusüsteemis, reform, kaasajastamine ja miks, sest praegune ettevõtete maksustamine, võib-olla ühe erandiga Euroopas, on, ei ole kahekümne esimesest sajandist, nad on pärit ajast, mil meil olid äh, tehased ja sinikraed, kus oli näha, kus tehas asub, kus tulu teenitakse see nüüd on aga muutunud üleilmastumise ja digitaliseerumise tulemusena ja, ja suured hargmaised ettevõtted peamiselt on, on need, kes tegelevad maksuplaneerimisega. Nad valivad äh, finantskapitali, intellektuaalse omandi, digitaalse platvormi asukoha, mis võimaldab neil minimeerida makse. ja see on viinud olukorda, kus äh, suured hargmaised ettevõtted maksavad vähem kui väikesed või keskmise suurusega ettevõtted. teadusuuringud näitavad, et VKE-d keskmiselt äh, on kolma, maksavad kolmandiku võrra rohkem makse kui suured rahvusvahelised ettevõtted, see ei ole õiglane. lisaks ka kodanikud ei pea seda õigeks, seda me näeme LuxLeaki ja Panama Papersi kontekstis. ei tundu õiglane, kui suured ettevõtted maksavad vähem makse kui meie, meie teiega või kui äh, kohvikupidaja või ajalehemüüja. CCCTB, näiteks kaks, tei-, teine ja kolmas, see kokku, kõik see saab seda muu, kõik see saab olukorda muuta me keskendume siin käegakasutavatele reaalsetele faktoritele, väldime igasuguseid skeeme, millega rahvusvahelised ettevõtted saavad minimeerida oma maksukoormat. vaata nüüd kella, ütleb kõneleja. ja nüüd poliitilise tegevuskava osas äh, on meie mõte ettepanekut parandada ja on üks element, millele teie tähelepanu tahaksin juhtida see on maksustamine digitaalmajanduses, platvormide mak-, digitaalsete platvormide maksustamine, Google, Facebook, Amazon, Apple, kõik need ettevõtted, mis on digitaalsed ja mis on selgelt füüsiliselt ka Euroopas olemas. ja neid on suhteliselt, nad saavad suhteliselt lihtsasti vältida maksude maksmist ja me ma oleme näinud Apple'i vastu, komisjoni tegevuste Amazoni vastu sellel on, see on seotud praeguse ettevõtete maksustamise süsteemiga, mis eeldab alalist äh, kohalolu ja füüsilist kohalolu, mitte digitaalset. nii et üks Alain Lamassoori ja minu ettepanek on kaasata digitaalmajanduse maksustamine ettevõtte, ettepanekusse, rääkides alalisest äh, asukohast erinevalt, kaasata sinna digitaalne kohalolu ja muutes ka jaotusvõtit selleks, et kaasata digitaalne esindatus. jõuaksin teie tähelepanu just sellele. me, meil oli väga teretulnud arutelu selle kohta, kuidas Euroopa peaks maksustama digitaalplatvorme nagu Google ja Facebook. meie lühike uuring näitab, et kui me toome näiteks ühe näite ainult viimase kolme aasta jooksul Facebook ja Google viis miljardit jätsid makse maks-, suutsid neist hoiduda Euroopas. see on väga suur summa ainult kolme aasta jooksul. Prantsusmaal on välja pakutud idee, mida me tervitame, rääkida käibe maksustamisest Euroopa Parlament, äh, Alain Lamassoor ja mina ise kindlasti toetame selle kaasamist CCCTV-sse selleks, äh, et see võiks hakata kehtima digitaalsete ettevõtete jaoks. ja nii ma selle sõna sissejuhatusega lõpetaksin, suur tänu! suur tänu väga äh, hea kokkuvõtte eest! tutvustasite peamiseid aspekte ja nüüd ma annaksin sõna Alain Lamassuurile, kes räägib konsolideeritud maksubaasi osast tänan, esimees. omakorda tahaksin väljendada heameelt selle üle, et saan täna osaleda selles mõttevahetuses rahvusparlamentide esindajatega, mina ise olin Prantsuse rahva, Rahvusassamblee liige, olen olnud eelarveminister ja pean väga oluliseks äh, rahvusparlamentide arvamust äh, maksustamise osas. ma pean ütlema, ja sellest ma ka alustan, et äh, maksuküsimustes ei ole mõeldav, et Euroopa Parlament, Euroop-, Euroopa Liit sekkuksid teemadesse, mis on liikmesriikide pädevuses ja et seataks küsimärgi alla maksusuveräänsus, mis on riikliku suveräänsuse osa. komisjoni ettepanekud, mille kohta siis äh, koostame oma raportid, vastavad praegustele lepingutele ja selles valdkonnas langetakse otsuseid äh, liikmesriikide ühehäälsel otsusel, mille, mille siis kinnitavad rahvusparlamendid, see tähendab, et teie rahvusparlamendid äh, olete need, kes ütlevad viimase sõna. nagu äh, Paul Tang seletas, meie ees on kaks erinevat probleemi. Need kerkisid esile pärast finantskriisi kümmekond aastat tagasi, pärast skandaale nagu LuxLeaks kolm-neli aastat tagasi. ja neist nähtus esiteks, et äh, kaubavahetuse elavnedes üleilmastumise kontekstis hargmaised ettevõtted, mis tegutsevad kõigil viiel kontinendil, kasutavad ära kõik võimalused, mida pakuvad erinevad maksujurisdiktsioonid selleks, et äh, suur osa maksudest jätta maksmata ja see näitas, et meie maksusüsteem ettevõtete osal siseriiklikult, nagu Paul seda ka ütles, see mõeldi välja kahekümnenda sajandi majanduse jaoks. tol ajal juba toimus eksport tervesse maailma, kuid ettevõte, kes tootis kogu maailma tarbeks, tootis äh, siiski oma päritoluriigis ja eksportis oma kaupa. praegu on tootmisahelad, teadusuuringud, jaotusahelad äh, laiali kõigil mandritel ning lihtsalt äh, maksustatav tulu hajub äh, ülemaailmses tegevuses. ja teine tulem nendele skandaalidele ja kriisidele oli see, et isegi Euroopa perekonnas maksuküsimustes, ettevõtete maksustamises me oleme omavahel konkurentsis, see, see, see on üsna eluterve, me oleme maksude osas ning ka teenuste kvaliteedi hinnasuhte osas, mida me pakume kodanikele selle raha eest, mida nad meile eelarve tuludena toovad, kuid see konkurents toimub hämarates tingimustes ebaausalt ja ebavõrdselt. ja sellele tuginedes äh, kavandasime me kahte sorti tegevusi, ehk siis meie, see tähendab komisjon, parlament ja ka maailma tasandil OECD, kes, nagu te teate, väga aktiivselt tegutseb selles vallas. maailma tasandil on meil vaja käitumiseeskirja see on ka OECD tegevuskava eesmärk ja ühenduse õiguses kajastub see kahes direktiivis ning Euroopa Liidu peres peame kohandama oma ettevõtete maksustamise süsteemi selliselt, et me säilitame maksukonkurentsi liikmesriikide vahel, kuid tagame selle, et äh, mõtlemine ja reeglid konkurentsi vallas, mida me rakendame kõigis teistes Liidu eluvaldkondades kehtiks ka maksuvaldkonnas. ehk siis läbipaistev konkurents, aus konkurents ja võrdne õiglane konkurents. see, selle jaoks on ühtset definitsiooni vaja maksustatava tulu osas kõigis riikides ja kui me samal viisil defineerime, mis on maksustatav tulu, siis äh, läbipaistvalt saame rääkida ka maksumääradest olla siin omavahel konkurentsis ja saame ka otsustada ja saame ka lahti äh, sellest praegu defineerimata mõistest. poliitikud vaidlevad, erinevad perekonnad vaidlevad, mis on siis miinimum, aga igal juhul põhimõte on see. ja nagu Paul ka ütles, me tahaksime lisada eri sätted, mis puudutavad digimajandust, on hea näha, et mõned valitsused, nagu näiteks Saksamaal, äh, kui ta juhtis G kahtekümmet, eriti äh, juunikuus toimunud kohtumisel ka hiljuti Prantsusmaa, väljendati soovi sellele rõhku panna ja see on ka üks Eesti kui eesistuja prioriteete. meie digitaalvaldkonnas eelistame lähenemist, mis ei ole mitte spetsiifiline, kus oleks mingi spetsiifiline maks, mis äh, kehtiks äh, digimajandusele, vaid äh, meie soovime, et viidaks sisse üldisesse teksti, kus räägitakse rahvusvaheliste ettevõtete maksustamist, seal oleks kriteerium, milleks oleks digikäive. ehk siis, kui palju isikuandmeid on kogutud ja kasutatud liikmesriigis. ja vastavalt sellele digi, digitegevusele võib siis ettevõtet äh, maksustada tema tuluosas seal liikmesriigis ja me lisaksime jaotuskriteeriumitele äh, konsolideerumise osa, konsolideeritud maksubaasi osa, lisaksime maksud, äh, aktiva ja, ja personali ja lisaksime ka ne-, kogutud ja ekspluat- ja kasutatud andmed selles liikmesriigis. mõned riik, äkki tunnevad vastumeelsust, mitte põhimõtte suhtes, aga selle mõtte suhtes, et nad võiksid maksude osas jääda ilma maksutuludest, loomulikult peame tähelepanelikult sellesse suhtuma. ja see tähendab kahte asja, et esiteks praegu meil ei ole, et meil, aga meil peaks olema mõjuhinnang selleks, et mõista erinevaid ettevõtete kategooriaid ja erinevaid, äh, mõistaksime, millised on tagajärjed erinevatele liikmesriikidele maksutulude osas võrreldes varasema süsteemiga. ja teine äh, ettepanek, teid, meie teine järeldus on, et tuleks luuda kompensatsioonifond selleks, et vähemalt üleminekuperioodi jooksul tänu lisandväärtusele, mida annaks äh, uus süsteem teatud riikidele, need, kes, kelle tulud jäävad saamata, võiksid saada kompensatsiooni automaatselt. ja ma arvan, et see on äh, päris hea arutelu teema, tänan teid. suur tänu, Alana, sa, te teete nii hästi koostööd, et Alan, sa said äh, Pauli käest kolmkümmend sekundit. nüüd meie külalised rahvusparlamentidest. esimene kõneleja, härra Audenov Iirimaalt. tänan esimees. alustuseks Iirimaal me peame seda kriitilise tähtsusega aruteluks ja ma kutsuksin äh, väga Paul Tangi ja Alan Lamassuuri meid külastama Iirimaal. mina olen äh, rahanduskomisjoni liige Iirimaal. ja me võtsime vastu oma arvamuse konsolideeritud maksubaasi kohta. meie arvates see rikub äh, Iirimaa õigusi äh, maksude osas mitmel tasandil. see kaksteist koma kolm, kaksteist koma viis protsenti maksumäär on äärmiselt läbipaistev meie meelest. see on meie majanduspoliitika oluline alus Äh, see on tohutult oluline meie töökohtade loomiseks ja see on eksisteerinud juba aastaid Iirimaal. see on reaalne maksumäär, mis on praktiliselt identne, see on äärmiselt läbipaistev. me leiame, et praegune konsolideeritud maksubaasi ettepanek äh, rikub põhimõtteid, esiteks meelevaldne me-, mõõtmine varade väärtuse hindamisel ja töötajate hindamisel, see on meie arvates meelevaldne. teiseks, see kitsendab maksumaksjate arvu Iirimaal. see ei võimalda makse planeerida. kolmandaks, rääkides OECD ettepanekust Pepsist, meie arvates äh, härra Lamassuur rääkis ka OECD-st ja Pepsi uuringust ja meie, meie arvates on äh, see iseendale vastutöötav. Peps äh, räägib globaalsest tasandist ja räägib äh, korrektsest mehhanismist ülekandehindade osas. meie arvates oleks õige tegeleda globaalse tasandiga. meie riigina ja rahanduskomisjon samuti Iirimaal meie jaoks need erinevad äh, aspektid on, äh, oleme need ka edas-, edastanud erinevatele organitele ja me leiame, et Euroopa Komisjon oma viimases hinnangus ja härra Lamassuur mainis ka er-, mõju-uuringut, et mis mõju sellel oleks äh, hetkel midagi sellist välja pakutud ei ole praegustes ettepanekutes. esialgne hinnang Euroopa Komisjoni poolt null koma üks neli protsenti SKT-st, meie arvame, et see oleks palju suurem, see ei võta arvesse struktuure, mis meil on, meie oleme väike ekspordile orienteeritud majandus ja, ja reeglid äh, ei võta arvesse mida, seda. Iirimaal võiksime kaotada kuni viiskümmend protsenti maksuba-, ettevõtete maksubaasist, see on neli miljardit aastas. see meede, me tervitame küll asjaolu, et arutelu praegu käib ja me soovime ka parandada äh, maksude toimimist, aga oleme mitmeid referendumeid korraldanud Iirimaal ja me oleme kindlad, et me saame kontrollida omaenda makse, me arvame, et, et CCTB ettepanek on, rikub neid, kõiki neid põhimõtteid ja seda ma edastaksin ka oma kolleegide nimel. Is... suur tänu, asi ei ole mitte sisus, vaid vormis. palun pidage kinni kolmeminutilisest kõneajast, et siis kõik saaksid rääkida. ja ühtlasi lisaksin, et küsimus ei ole äh, maksumäärade harmeeri-, harmoneerimises, kuid ma olen kindel, et et raportöörid ka on, teevad selle väga selgeks. järgmine kõneleja on Küproselt härra Kottis. tänan väga, härra esimees. alustuseks tahaksin kommenteerida raporteid ja rääkida siis äh, Küprose parlamendi positsioonist. meie komisjon on selle küsimusega tegelenud, meil on ka täiskogu arvamus olemas, kuid alustuseks tahaksin öelda, et viis, kuidas maksubaasi arvutatakse koos maksumääraga, see mõjutab maksutulusid ja seepärast võib sellel olla negatiivne mõju maksutuludele ja see tähendab, et oleks vähem tulusid eelarves mida saaks kasutada näiteks äh, sotsiaaltoetusteks. maksusüsteemi õiglus äh, on liikmesriikide pädevuses, nemad äh, vastutavad oma kodanike eest, CCCTB ei võta arvesse puudusi, mis on erinevatel majandustel ja see ei peegenda praegusi ja tulevasi vajadusi riikides, mõjuhinnang millest räägib Euroopa Komisjon, äh, pakub positiivseid tulemusi Euroopa investeeringute jaoks tervikuna, kuid meil ei ole olnud korralikku hinnangut selle kohta, kuidas investeeringud negatiivselt võiksid mõjutada üksikuid liikmesriike, eriti väiksemaid majandusi nagu Küprose majandus. võivad tekkida probleemid inimressurssidega ja teiste ressurssidega kohanemisel nende muutustega meil ei ole olnud korralikku hinnangut. mis puudutab maksudest äh, hoidumist, seda teemat on arutatud OECD-s, Pepsi tegevuskavas, millest räägiti. kahe tuhande kuueteistkümne aasta direktiivis üks ATAD, samuti nii BEPS kui ATAD neid rakendavad liikmesriigid, nii et me ei ole mingit tõendit selle kohta, et varasematest meetmetest ei piisa. tuginedes kõigele sellele ja komisjoni mõjuhinnangule on selge, et ei ole mingeid argumente, mis räägiks äh, eelistest, äh, kui Euroopa Liit äh, rikuks lähimuspõhimõtet. mina arvan, et me võime rikkuda tasakaalu mis on topeltmaksustamise kokkulepete näol olemas liikmesriikide vahel. Nende lepingute sõlmimisel ei mõeldud sugugi ühtsele konsoliseeritud maksubaasile. siseturg on muidugi oluline teema ja ma arvan, et artikkel, mis on seotud äh, siseturuga, on vale õiguslik alus äriühingu maksustamiseks ja võiks olla vale pretsedent samuti meie arvates on vaja kaks direktiivi ettepanekut vastu võtta, mis on valges raamatus Euroopa tuleviku kohta, mille komisjon vastu võttis ja ainult alternatiivsed stsenaariumid näitavad, et me ei pea seda ettepanekut vastu võtma ja, ja seepärast me oleme radikaalselt kõigele selle vastu suur tänu, härra Viiring Aldest. proua Viiring ja Euroopa Parlamendist Alde esindaja. head kolleegid, mul on väga hea meel, et on tehtud nii palju muudatusettepanekuid, paljud on konstruktiivsed, aitavad ettepanekuid parandada, eriti mis puudutab digitaalmajandust, ma tervitan väga Äh, erinevaid tasandeid, seni kuni see langeb kokku, ettepaneku toetan mõtet. lisaks muud muutused, mis mõjutavad äh, valemit, on vajalikud selleks, et see mõjutab kõikide riikide maksutulusid. praegune ettepanek ei ole täiuslik. peame siiski silmas pidama äh, suurt potentsiaali, mida see annab Euroopa ettevõtete jaoks liikmesriikide jaoks täiendav halduskoormus on vähetähtis võrreldes halduskoormusega, mis kahaneb meie ettevõtete jaoks. asjaolu, et enam ei tule tegeleda kahekümne kaheksa erineva administratsiooniga, võimaldab lõpuks ometi täielikult ära kasutada siseturu võimalusi. ja lõpetuseks kindlasti liigume õiglaste mängureeglite juurde hargmaiste ettevõtete puhul, me oleme sellest alati rääkinud ja meie lõppeesmärk peaks olema stimuleerida konkurentsi, tuginedes maksumääradele ja infrastruktuurile. siis saaks Euroopa veelgi atraktiivsemaks investeerijatele ja tõstaks meie majanduse konkurentsivõimet. lõpetuseks, kuigi me kardame uut süsteemi, kuid ma arvan, et meil on vaja selleks või garantiisid, et ära hoida võimalikud äh, negatiivsed kõrvalefektid ja nendega hakkama saada, kui nad peaksid esile kerkima ja üks muutusi, mis on vajalik, on rakendada mõlemat süsteemi samal ajal. muidugi mõistan ma, et paljudel on veel kahtlusi ja seepärast mina kutsun üles vaidluste lahendamise mehhanismi sisseviimisele, mis nende probleemidega lahe, tegeleks ja kaitseks igaühe huvid, huve siis, kui CCTV ja CCCTV saavad tõsiasjaks. suur tänu nende faktide eest, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on juba läbi, nii et parlamentide ettepanekud esitati juba septembri lõpuks nüüd härra Vlossovitš Poolast, kuni kolm minutit. suur tänu, esimees, kolleegid, daamid ja härrad. Poola valitsus toetab tegevust Euroopa tasandil selleks, et äh, tulud, mida teenitakse äritegevusest, leiaksid maksustamist riigis, kus need tulud on teenitud meie arvates äh, tulude maksustamise reeglite muutmine võimaldab kõigil riikidel edasi liikuda, on eeliseid, kuid on ka mõningad puudused. kõigepealt, üksikisikute maksustamine on äh, tähtis osa potentsiaalsest tulust. ainult liikmesriik võib maksude üle otsustada, maksumäära üle ja teiseks maksubaas samuti rääkides konsolideeritud maksubaasist, siis meil on teatud kahtlusi piiriülese määratluse osas, äh, kui tegemist on võimalike tulude kaoga. meie kolmas probleem on seotud äh, spetsiaalsete kustutamistega, mis oleks seotud iga ettevõtte omavahenditega, siis võib-olla tuleks tagada, et sellised lahendused ei häiri riigi rahandust. me kardame, et kui tegemist on konsolideeritud äh, maksubaasiga ja kus see jagatakse vastavalt teatud valemile, siis võiksid tekkida potentsiaalsed probleemid. ja meie kolmas probleem või kahtlus, vaadates komisjoni ettepanekut, komisjon ütleb, et tuleks äh, üle vii-, anda pädevus kohaliku halduse äh, tasandilt Euroopa tasandile, sest äh, tulude teenimise koht ei oleks enam nii oluline tulevikus ja meie viimane mure konsolideeritud maksubaasi ettepaneku osas ning samuti ühtse maksubaasi osas on seotud sellega, kuidas kinni peetakse lähimuspõhimõttest. meie arvates äh, on liikmesriigid täiesti suutelised teatud negatiivsed aspektid kõrvaldama, kui need on seotud maksu- ja eelarvepoliitikaga, läbi kohalike või riiklike meetmete. näiteks kaheteistkümnendal juulil Poolas võeti vastu seadus. selle eesmärk oli just nimelt Äh, tagada see, et äh, probleeme ei tekiks Euroopa tasandil kogu protsessi tulemusena. samuti oleme seisukohal, et enamus liikmesriike ei ole täielikult äh, rakendanud siseanalüüsi. rohkem tuleb veel ära teha ja tuleb rohkem infot koguda selleks, et tulevikus rohkem probleeme ei tekiks ja loodet- ja kokkuvõttes loodan ma, et selle, see töö viiakse lõpule ja et uus, uued eeskirjad on kasuks nii ettevõtetele kui et valitsustele. aitäh, härra Fiedler Tšehhi Vabariigist saab järgmisena sõna kuni kolmeks minutiks. Legislativní iniciativa CCTB a její druhá fáze. Aitäh. Need kaks äh, algatust on Saksamaa ja Prantsusmaa töö, kes püüavad oma turgusid kaitsta. Need on ebatõhusad, paindumatud, ei toimi ja sellepärast ei ole nad konkurentsivõimelised. ja SSTB äh, arvutamispõhimõte ähm, on täiesti vastuolus äh, teistsuguste turgudega, nagu näiteks äh, meie riigis maksubaasi arvutamist äh, saab tegelikult muuta põhimõtteliselt ilma kõigi seisukohti arvestamata, mis on soodne Prantsusmaale ja Saksamaale ja suud-, nende suurtele ettevõtetele, nii et me oleme vastu niisugusele lähenemisele, me nõuame, et need läbirääkimised lõpetatakse ja korraldatakse referendum selles osas, kas liikmesriik soovib selles osaleda ja pärast seda saame me mõelda uute algatuse peale ja olukorras, kus äh, poliitikud on äh, kodanikele pettumusi valmistanud läbi Lissaboni lepingu äh, uute sätete sisseviimisega, ei tohiks enam korduda ja meie Tšehhi Vabariigis sellega ei ole nõus ja mina olen ühe niisuguse partei kandidaat, kes osaleb Tšehhi valimistel ja inimesed saavad lõpuks õiguse otsustada iseenda eest ja me loodame, et nad saadavad äh, Euroopa Liidu sinna, kuhu see kuulub, ehk siis äh, minevikku ja arhiividesse läbi kukkunud äh, katsete hulka. nüüd viimaks CCCTB kohta, siin ei ole võimalik kõigile sama puuga mõõta, see ei sobi kõigile, aitäh. Finished? Thank you. Now uh, uh, Fabio De Massi uh.... Äh, suur tänu, Fabio De Massi Euroopa Parlamendi kuue fraktsiooni nimel kuni kolm minutit. aitäh, ma olen veel äh, jah, mõlema äh, liige, lootsin, et saan kuus minutit sõna, aga olgu peale jah, meie äh, maksusüsteem tõesti ei vasta enam meie eesmärkidele, kuus protsenti äh, äh, tehingutest toimub üksikute ettevõtete siseselt nende vahel, me peame vaatama siirde hindade küsimust ja riigiabi küsimust, aga maksubaasi harmoneerimine ei ole eesmärk iseenesest, nii et Ehm, küsimus on selles, kas Apple, Google ja niisugused ettevõtted äh, hakkavad rohkem maksma pärast selle ettepaneku rakendamist ja sellega seoses mul ongi mõned äh, mured, mida ma sooviksin teiega jagada. kindlasti võib maksubaasi harmoneerida, aga kui ei ole äh, teatud minimaalset ettevõtte maksu, siis võib konkurents veelgi Äh, kasvada, teiseks, kas see ähm, baas siis muutuks laiemaks või kitsamaks ja kui me vaatame siin näiteks seda, et Euroopa Komisjon äh, tahab lubada äh, piiriülest ähm, kahjumi ülekandmist enne seda kolmandat C-d, selle sisseviimist, siis liikmesriigid on ka öelnud, et nad on sellele vastu äh, ja äh, siis äh, hargmaised äh, ettevõtted saavad siis ähm, piiriüleselt kahjumit tunnustada. teiseks oli meil maksudest kõrvalehoidmise vältimise direktiiv, mis pani paika miinimumstandardid ja mõned liikmesriigid, kes on ambitsioonikamad, said minna kaugemale, aga selles ettepanekus äh, muutub äh, see siis, muutuvad need siis maksimumstandarditeks äh, ATAD-iga äh, seoses, mis äh, on ka äh, problemaatiline teatud mõttes kuna on liikmesriike, kes võib-olla ei soovi rahvusvahelisel tasandil koostööd teha. kolmandaks on meil mitmesugused erinevad aruandlusnormid ja kui meil on CCCTB ja erinevad aruandlusnormid, siis äh, suured öö, äh, äh, firmad nagu Rice and Coopers saavad siis veelgi, see on vesi nende veskile siis artikkel üheksa, mm, mm, mis ähm, puudutab siis äh, seda väga suurt mahaarvamise võimalust äh, teadus- ja uurimistegevusega seoses, äh, me kardame, et see ei anna tegelikult väga positiivset tulemust lõppkokkuvõttes ja siis me ei tohiks seda lubada äh, kuna meil on juba olemas niisuguseid sätteid ja meil on ka tarvis ka seda, et inimesed usaldaksid rohkem Euroopa integratsiooni projekti. jah, tõenäoliselt Berliinis te saate need puudujäävad kolm minutit järgmisena, härra Obrea. aitäh! see on väga äh, oluline kõigi liikmesriikide jaoks, Rumeenia äh, toetab seda kaheastmelist äh, lähenemist ühtsele maksubaasile eesmärgiga luua süsteem, mis toimib Euroopa Liidus stabiilselt mis puudutab äh, digimajanduse maksustamist, äh, siis äh, ka see puudutab kõiki liikmesriike ja siinkohal me toetame selle valdkonna maksustamist, aga see teine etapp, siis konsolideeritud maksubaas mõjutab riikide eelarveid ja põhimõte äh, on ju selles, et äh, kasumit maksutakse seal, kus see tekib ja mõned liikmesriigid satuvad sellega ebasoodsasse olukorda. siin on mul küsimus härra Lamassuurile. kuidas see kompensatsioonifond peaks toimima hakkama, aitäh! aitäh! arutelu lõpuks saavad ka raportöörid vastata ja kindlasti härra Lamassuur vastab teile ja härra Lohi Soomest saab järgmisena sõna.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 räägitakse laialdasest harmoneerimisest äriühingute maksustamise osas ja sellega seoses tekib küsimus seoses ähm, piiriülese ähm, kahjumi mahaarvamisega. kas tulevikus läheb eh, see maks eh, siiski õigesse eh, riiki ja ka see jaotusvalem, kas tegemist on adekvaatse valemiga, siin ei arvestata mittemateriaalseid tooteid ja ei ole selge, kus see väärtus tegelikult luuakse, kuid need ideed seoses digimajanduse maksustamisega Need eesmärgid äh, on sellised, mida me saame toetada, nii nagu raportöörid nüüd välja pakuvad, Google, Facebook ja muud ettevõtted peavad maksma õiglase osa maksudest. lisaks sellele sooviksin öelda, et kui meie eesmärgiks on luua kaks tüüpi maksusüsteemi. kas see ei tekitaks siiski liialt bürokraatiat juurde, kuna siin on siis kaks süsteemi? üldiselt on need eesmärgid positiivsed, aga lähtudes siis riikide suveräänsusest konkurentsi vallas ja muidu, siis me arvan, peaksime olema ettevaatlikud. järgmisena Euroopa Parlamendi nimel Brian Hayes Iirimaalt. Äh, tundub, et äh, teie ei lahku jah, praegusel hetkel äh, mitte tõepoolest. nii et viimane küsimus, millele siin viidati, mis on väga oluline, nimelt siin tuleb veel palju vaeva näha, ei tohiks kiirustada just selle kõige tõttu, mida siin mainiti. me peame kahte asja arvestama. esiteks äh, liikmesriike ei saa sundida midagi tegema, kui nad leiavad, et see ei ole nende riiklikes huvides ja äh, sõber ja kolleeg Lamassoor mainis seda, siin on ühehäälsuse põhimõte, mida peaks rakendatama. liikmesriike ei saa sundida selliseid asju tegema. teiseks, ei saa sundida neid ka tegema midagi niisugust, mis nende arvates kahandab nende maksubaasi ja see on tõesti äärmiselt tähtis küsimus siin, paljud kolleegid on sellele viidanud, et äh, senised hinnangud ei ole eriti äh, usaldusväärsed just äh, nende tagajärgede osas, kui ma räägin siin enda riigist Iirimaast, siis meil on viis ja pool miljardit makse äh, kogutud ja pool sellest tuleb äh, kümnelt äh, suurelt maksumaksjalt. Nad annavad tööd sajadele, sadadele tuhandetele töötajatele, need on Euroopa kodanikud, aga kaks kolmandikku nendest kümnest maksumaksjast kogeksid negatiivseid tagajärgi nii et äh, väiksematele liikmesriikidele, äh, kus on väga, mis on väga industrialiseerunud, äh, millel ei, ei olnud tööstusrevolutsiooni kuuekümnendatel, seitsmekümnendatel aastatel, eemaldusid sellisest tehasepõhisest tootmisest nii et äh, siin on tõesti väga palju veel tööd teha, äh, tagamaks, et äh, nendel liikmes, neid liikmesriike kuulataks, kellel on muresid ja mm, seda ei saa lihtsalt ignoreerida. jah, me peame tõesti tagama, et meie häält võetaks kuulda, meist ei tohi üle sõita ja suured liikmesriigid äh, peaksid äh, meiega äh, rohkem arvestama, mulle tundub see väga oluline. nüüd digikäibemaks. see ei, ei rajane mitte kasumil, vaid käibel selle üle tuleb ka järele mõelda, sest kui me nõnda otsustame, siis kõige suuremad hargmaised ettevõtted saavad sellest äh, kasu, nad saavad endale lubada suuremat äh, kahjumit võrreldes väikeste ettevõtetega ja see tundub just äh, kohalduvalt ühel teatavale sektorile, mis seostub Ameerika Ühendriikidega ja nemad tajuvad seda ka konkurentsivaenuliku meetmena. nii et ma arvan, et me peame üldiselt selle arutelu käigus üksteist paremini kuulama. suur tänu, nüüd äh, proua Pulson Taanist. kõnelejale mikrofoni. jah Midlanden väga assamblee nüüd me-. aitäh. minu riiki võib äh, võrrelda Iirimaaga, mis on väike riik ja ekspordile suunatud äh, majandus. meie kaotaksime äh, raha selle algatusega, kuid me siiski toetame seda, kuna seda võiks ehk kompenseerida edaspidi. aga igal juhul me toetame seda, kuna tuleb lõpetada see mõnede Euroopa Liitide, riikide poolt äh, juhitav mäng. ja sestap äh, vali-, äh, saadeti ka kiri Taani valitsusele, enamik parteisid leiab, et tuleb austada lähimuspõhimõtet ja tekib küsimus, et mis see siis äh, täpsemalt on, kuna siin valdkonnas on lähimuspõhimõte lihtsalt äh, formaalsus. meil ei ole siin äh, tegelikku suveräänsust hargmaiste ettevõtete kapitali osas ja me peame olema solidaarsed, et ja leidma mingi mudeli, millest oleks kõigil kasu, aga üks asi on praegu juba kindel, nimelt äh, maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidmist esineb ja äh, Ehm, siin on vist tehtud ka muudatusettepanek, et meil ei ole aega olnud põhjalikult eh, seda analüüsida, kuid tundub, et eh, see on komisjoni ettepanekut eh, tunduvalt parandanud, täpsustanud. me ei võitle siin mitte ainult maksudest kõrvalehoidmise vastu, vaid siin on ka muid maksupettusi, millega tuleb tegeleda. ja ma usun, et siin on veel muid asju, näiteks see neljas kriteerium, mida me ka toetame. Taanil on üsna lai maksubaas ja selle ettepanekuga see kahaneks. põhimõtteliselt me seda ettepanekut äh, siiski toetame, kuna me peame koostööd tegema, seda lõplikku struktuuri me veel ei tea, milline see välja näeb, siin on ähm, vastuväited esitatud ka nende äh, suurte mahaarvamistega seoses teadus- ja arenduse vallas ja maksubaasi enese osas ja meil on küsimus, kas see on hea lahendus millele teised kolleegid siin viitasid, aga me oleme nõus Iiri kolleegiga selles osas, et palju tööd on veel teha jäänud, aga meie, äh, ma ei räägi siin Taani, vaid oma partei nimel, äh, me leiame, et seda äh, teed me peame jätkama, aitäh. aitäh, järgmine kõneleja Kreekast, härra Pavras. aitäh me oleme nõus sellega, et meil on tarvis ühiseid maksustamisalaseid reegleid suurte hargmaiste ettevõtete jaoks. minu äh, riigist rääkides meil on ka mitmeid äh, palju ettevõtteid, kes makse ei maksa. meil on sellised nimekirja nagu Falciani või Lagarde nagu neid Kreekas nimetatakse või Boyansi nimekiri, mis on siis Westfali majandus, kes on Westfali majandusminister, mis näitavad, et, mis näitab, et see probleem on endiselt aktuaalne. jälgisin, mida kolleegid arvasid ja me tahame, et hargmaised ettevõtted äh, maksaksid makse, aga nad maksavad makse palju vähem praegu kui äh, näiteks mõni väike raamatupood või toidupood või mõni väike toiduainetööstus. Äh, nii et nad ei maksa piisavalt makse. ja mis puudutab nüüd spetsiifilisi küsimusi, me ei peaks äh, vähendama seda äh, lävendit äh, seitsmesaja viiekümnelt miljonilt neljakümnele. me oleme nõus mm, selle mahaarvamise vähendamisega kolmekümne kolme protsendini teadus- ja arendustöö osas. mis puudutab äh, teadus- ja arendustööd, siis see võiks äh, see võiks äh, aidata vähendada suurte ja keskmise suurusega ettevõtete mm, võla vähenemisele kaasa. nüüd digimajanduse kohta majanduse digiteerimise kohta me ei räägi siin ainult ettevõtetest, kes äh, tegutsevad äh, digivaldkonnas, vaid see tegelikult äh, puudutab kogu majandust. näiteks üks näide, Google ja Apple vältisid viis, viie miljardi euro maksmist makse täna viimase kolme aasta jooksul Euroopa Liidus, nii et äh, siin on tõesti väga suur äh, puudujääk maksutuludes, nii et siin tuleb tõesti võtta vajalikke meetmeid tarvitusele ja just suurtes riikides, kes mängivad olulist rolli. suur tänu, et piirdusite ettenähtud ajaga nüüd Euroopa Parlamendi nimel Austria äh, esindaja proua Regner, kes on ka Jüri Vari raportor seal komisjonis juba äh, hääletati äh, selle arvamuse üle selle raporti kohta. Um, aitäh Tšehhi kolleegile tahtsin öelda et, et kolmkümmend viis protsenti oli üheksakümnendatel äriühingu tulumaks, nüüd kakskümmend viis protsenti, nii et tõesti on see selge sõnum, et nüüd on aeg tegutseda ja kui lubate, siis jätkaksin saksa keeles, ütleb kõneleja, nii et palun pange kõrvaklapid pähe mina olen õiguskomisjonis arvamuse koostaja selle direktiivi kohta ja me juba hääletasime. ja just sellepärast arvan ma, et räägiksin ainult paarist põhilisest punktist, mida parlamendiliikmed Euroopa Parlamendis toetasid ja need uudised on head. me hääletasime selle ettepaneku üle ja otsustasime enamusega, et tegemist on paketiga. ehk et maksubaasiga koos peaks kaasnema ka konsolideerimine. veel üks element, mis on minu arvates väga tähtis ja mis on nii-öelda lõpptooteks, nimelt digitaalne mootor. me teame, et äh, ettevõtted kasutavad digitaalseid võimalusi piiriüleselt tegutseda ja meil on ka siin OECD Pepsi punkt üks, millest me kinni pidasime. minu arvates on see väga tähtis, et see siis ka nii-öelda lõpptootes oleks kajastatus. veel kaks punkti, mis minu arvates on väga tähtsad ja mida enamus õiguskomisjonis toetas nimelt need nelikümmend miljonit äh, kohaldusala piirmäärana. me peaksime siin tõesti raamatupidamisdirektiivi määrast kinni pidama, ehk et need ettevõtted, mis on suuremad äh, kui siis see nelikümmend miljonit, et nendele peaks see direktiiv kohalduma ja nüüd äh, erandid äh, toot-, erandid teadus- ja arengutöös, siin tõesti peaks olema erandina toetused lubatud, nii et kokkuvõttes õiguskomisjon, mis ilmselgelt ei ole siin parlamendis kui progressiivne ja äh, revolutsiooniline komisjon siiski väga progressiivse tee leidnud ja ma tõesti palun, et arvestage sellega, kui te neid arutelusid ka riiklikul tasandil peate aitäh, järgmisena Itaalia parlamendi liige kolleeg Guerrieri. Yes, thank you very much. <clears throat> Let me say first. aitäh. meie toetame selle ettepaneku sisu. peame endale selgeks tegema, et me kasutame praegu vananenud vahendeid, ühepoolseid meetmeid digitaliseerunud, üleilmastunud maailma probleemide lahendamiseks. me teame, et kasumit on võimalik teenida erinevates riikides, meil on väga keerulised raamatupidamistehnikad, on võimalik agressiivselt makse planeerida ja peale selle on siin veel sellised keerulised elemendid nagu omandiõigus. ja just sellepärast tuleb meil ühtse maksubaasi raamistik üle vaadata, selleks et maksustamine oleks õiglane ja mitte nii killustunud ja seda ühisturul. ma arvan, et selles kontekstis tuleb toetada mõlemat ettepanekut Euroopa koostöö selles valdkonnas nii Euroopa Liidus kui ka euroalal ei ole olnud siiamaani piisav. ja nüüd jõupingutused äh, vastata siin liikmesriikide kriitikale. ja tuleb öelda, et see kriitika ja vastuargumendid ei ole olnud veenvad me peaksime selgeks tegema, et ühtne maksubaas ei tähenda seda, et kõik riigid peavad mingi miinimummaksumäära sisse viima. samamoodi ei tähenda ka seda, et äh, need riigid ei saaks madalama maksumääraga üksteisega konkureerida. nii et me lihtsalt äh, äh, äh siin äh, võtaksime hargmaistelt ettevõtetelt ära võimaluse ühtse maksubaasiga äh, et nad ei manipuleeriks maksudega ja peale selle ettevõtte kasumit ei tohiks äh, jagada erinevate riikide vahel vastavalt sellele, kus nad on registreeritud ja kus nad tegutsevad. ning on väga heaks märgiks ka see, et paljud ettevõtted toetavad seda ettepanekut just sellepärast, et äh, see vähendab ettevõtete kulusid. ja teiselt poolt tuleb ka öelda, et see ühtne tulumaksubaas tegelikult suurendab konkurentsivõimet liikmesriikide vahel, mitte ei vähenda. nii et kui meil on selline ühtne maksubaas, siis tegelikult äh, oleks surve maksumäärasid vähendada päris suur. tõendid räägivad seda keelt. ja nüüd mõeldes selle peale, on väga tähtis ja ma toetan ka seda mõtet, äh, et me mõjusid äh, hindaksime ja selle käigus me peaksime mõtlema selle peale, kuidas seda lähenemist tulevikus veelgi tugevdada. aitäh, härra Pussutil Maltast! Uh, aitäh! olen nõus kolleegidega Küproselt ja Maltalt, äh, kes tõid väga hästi välja oma vastuväiteid, nagu nemad, leian ka mina, et see ettepanek äh, rikub äh, subsidiaarsuse põhimõtet. tegemist on ilmselgelt valdkonnaga, mis puudutab äh, maksusid, maksud on liikmesriikide pädevuses ja sellesse valdkonda sekkumine meie arvates rikub lähimuse põhimõtet. aga üleüldisemalt ma leian, et need ettepanekud võivad väga suurel määral kahjustada ka teatud liikmesriikide majandust. ja see võib endaga tuua kaasa suuri tagajärgesid, eriti just maksutulu vähenemise pärast osas ja ka töökohtade loomise vähenemise pärast ja me ei saa nende raskustega hakkama. tegemist on väga suurte raskustega teatud liikmesriikide jaoks ja ma leian, et me peaksime neid probleeme tõsiselt äh, vaatama. siin on tehtud ka ettepanek kompensatsioonifond luua, aitamaks neid, keda see ettepanek negatiivselt mõjutab aga siis tekib küsimus, miks kahjustada üleüldiselt riiki äh, ja siis hiljem hakata seda kahju kompenseerima. esimees, mina olen pärit riigist, äh, mis on väga Euroopa-meelne, aga isegi minu koduriigis äh, ei saa inimesed aru, miks neid ettepanekuid tehakse ja miks Euroopa Liit soovib sekkuda sellesse valdkonda üha rohkem arvatakse, et Euroopa Liit ei tee piisavalt sellistes valdkondades, kus ta peaks rohkem tegema ja sekkub äh, valdkondadesse, kuhu ta oma nina pistma ei peaks. ja see toob ilmselgelt äh, kaasa ka Euroopa vastaseid tundeid ja me kõik teame, see on endaga kaasa toonud väga negatiivseid tagajärgi ja ma ei räägi siin mitte ainult populistlikest riikidest ja sellest, et nemad on pead tõstnud. me tõesti peaks olema väga ettevaatlikud nende ettepanekute suhtes. Neid suruvad läbi ilmselgelt teatud liikmesriigid ja me peaksime seda vastuseisu väga tõsiselt arvestama. aitäh! ja nüüd uuesti Euroopa Parlamendi liikmete juurde. kuue fraktsiooni variraportöör Um, aitäh, ma ei hakka kordama seda, mida siin juba öeldi, vaid räägin poliitilisest kontekstist. mina isiklikult toetan väga oma koduriigi seisukohta, et meil ei tohiks siin olla maksustiimuleid hargmaistele ettevõtetele ja nii-öelda atraktiivset maksude planeerimist isegi kui Iirimaal on seda juba tehtud. meil on vaja tõesti kestlikumat äh, majanduslikku strateegiat ja väga paljud erinevad poliitikad ütlevad, et äh, see CCCTB võib äh, tõesti negatiivselt Iirimaa majandust mõjutada ja samamoodi ka meie avaliku sektori pakutavaid teenuseid. nüüd minu enda kõhklused. kõigepealt liikmesriikidel öeldakse, et nad peavad komisjonile teatud pädevused üle kandma ja seda selleks, et hargmaised ettevõtted tulevikus ei saaks äh, makse planeerida, aga suure tõenäosusega seda eesmärki ei saavutada. siin ilmselgelt tuleb võidelda kasumi ühest riigist teise liigutamise vastu, aga küsida tuleb, kas see ühtne maksubaas on õige meede. ja praegusel hetkel tekib küsimus, kas Euroopa Liit saab ennast nii-öelda ülejäänud maailmast eraldada. nii et see Euroopa liidu ettepanek võib tegelikult küll stiimuleid vähendada, kasumit liigutada ühest liikmesriigist teise, aga suurendab võimalusi, et kasum viiakse Euroopa Liidust täiesti välja. nüüd, äh, kas tegemist on alalise meetmega? jah, ja siia on kaasatud meetmed mm millega on võimalik siis nii-öelda kasumit Euroopa Liidust täiesti välja viia ja meil ei ole võimalik välisettevõtteid kontrollida, sellepärast tuleks siia lisada ka kogu tulu, mis on väljaspool Euroopa Liitu äh, teenitud. Äh, komisjoni ettepanek peaks olema selline, millega peaks, oleks võimalik vältida ka seda, et välis, maised ettevõtted viivad oma kasumid täitsa välja, ma tean, et äh, konsolideeritud maksubaasi raportis sellega tegeletakse, aga siin oleks võimalik minna veelgi kaugemale. nüüd äh, need ühtsed konsolideeritud maksubaasid ettevõtetele, meil oleksime pigem konsolideeritud maksukontosid ja sellest oleks palju rohkem kasu ja siin me näeme, et tegelikult äh, maksubaasid on vähenenud äh, Euroopa Liidus ja kui me nüüd läheme ühisele maksubaasile üle, siis sellel praegusel hetkel vähemalt uuringute põhjal äh, mingeid eeliseid ei oleks ja mulle valmistab muret ka see, mida siin öeldi ka maksude pettuste vastase direktiivi osas see tähendab seda, et äh, liikmesriikidel ei ole võimalik maksimaalseid meetmeid kasutada sellealases võitluses, sellepärast tahan öelda, et meie oleme selle ettepaneku vastu ja ma arvan, et Euroopa Liidu kodanikud nõuavad meid, et me pigem võitleksime maksupettuste vastu. aitäh, järgmisena Portugalist äh, härra Pereira. Thank you, Mr Chairman um.... aitäh. alustuseks paari sõnaga Portugali parlamendi seisukohast. me koostasime aruande, mille kiitsid heaks nii eelarvekomisjon, mille aseesimees ma olen, kui ka Euroopa asjade komisjon see aruanne puudutab siis ühtset konsolideeritud maksubaasi ja me oleme sellele vastu, sest me leiame, et kinni tuleb pidada lähimuspõhimõttest ja seda sellepärast, et äh, meil ei ole võimalik püstitatud eesmärke saavutada ühtse maksubaasi kaudu. me ei saa lihtsalt öelda, et noh, katsugem samad reeglid eh, äriühingu tulumaksu jaoks paika panna kõikides liikmesriikides. see ei ole võimalik. nüüd äh, proportsionaalsuse põhimõtet rikutakse siin ka, sest seal ju öeldakse, et peavad olema tõesti adekvaatsed meetmed eesmärgi täitmiseks ja seda see ettepanek ei ole. on eh, ettepanekuid, mida me toetame ja mida võib arutada näiteks eh, seitse ja viiskümmend miljonit, eh, need määrad peaksid olema madalamad. kuna mul aega ei ole, siis ma üritan kokku võtta meie arvamust olles nüüd ära kuulnud äh, kolleegid, tundub, et mitte küll väikeste riikide jaoks, aga teatud riikide jaoks äh, siit tuleb välja, et väikestel riikidel on siin äh, teatud seisukohad, nad jagavad neid ja nendega tuleks arvestada me ei tohi ignoreerida teatud riikide arvamusi. meil tuleb siin mõjuhinnang läbi viia. kõigepealt tuleks hakata rääkima sellest, kas välja pakutud süsteem on õiglane, kas on õiglane see, et erinevatel riikidel on äh, erinevad äh, meetodid tulumaksude arvutamiseks ja äh, et kas on õiglane see, et suured ettevõtted kasumi viivad ühest riigist teise. me peaksime seda rääkima siiralt ja avatult, enne kui me hakkame rääkima mõjudest eelarvele. pärast äh, neid arutelusid, kus me loodetavasti jõuame kokkuleppele teatud põhimõtetes, peaksime minema teise sammu juurde. ehk peaksime vaatama seda, kui palju iga sektor ja iga riik äh, kaotab. ja mitte ainult seda, kui palju, vaid miks kasutan siin Iirimaad kui näidet, sest see on lihtsam. kas äh, riik kaotab konsolideeritud maksubaasi reeglite pärast või maksumäära pärast. Iirimaal maksumäär oli aastaid väga madal ja sellepärast nad lõikasid sellest süsteemist kasu. ma ei ole küll kindel ja tahaksingi näha uuringuid, miks nad kaotavad siis viiskümmend protsenti sissetulekutest. meil on vaja teada saada, kui palju iga riik kaotab ja miks ja pärast seda analüüsi ja need on minu lõppsõnad, äh, äh, saame siis mõelda kompensatsioonifondi peale. härra Lamassuur, mulle tundub, et see kompensatsioonifond on väga vajalik, sest on riike, kes kaotavad ja neil on siis vaja, kui mingit kompensatsiooni saada ja kompensatsioonifond võiks olla vahendiks. aitäh! ja enne kui annan sõna järgmisele kõnelejale, ütlen, et tegemist on viimase kõnelejaga riiklikust parlamendist ja et meil on veel kaks äh, parlamendiliiget Euroopa Parlamendist, kes soovivad sõna saada. meil on piisavalt aega, nii et kui keegi veel soovib sõna saada, siis saame neile veel ka sõna anda. aga me võime ka kõnelejate nimekirja lukku panna. nüüd äh, härra Krainer Austriast, palun. aitäh, härra esimees ilma üksikasjadesse laskuma piiriülestest ka-, kaotustest ja nii edasi, mida siin Paul Tang ja teised ütlesid. tahtsin äh, rääkida miinimummaksumäära poolt või maksukoridoride poolt. Need peaksid olema nagu siiami kaksikud konsolideeritud maksubaasiga, need kaks ettepanekut peaksid käima käsikäest, käes, sest muidu see äh, võitlus ähm, maksude pärast jätkab. me peaksime selle maksuralli lõpetama, sest ainult suured ettevõtted ja väga rikkad inimesed lõikavad kasu sellest maksurallist. meie koolid, pensionärid, haiglad äh,, on veelgi raskemas olukorras, sellepärast et kõik ei maksa seda osa, mida nad peaksid maksma ja me peaksime siin osas hoidma kokku. eriti need, kellel läheb väga hästi, peaksid siis ka õiglase osa riigile loovutama, mitte ainult äh, äh, vabrikutöölised, VKE-d ja nii edasi nii et toetame konsolideeritud maksubaasi, aga ainult miinimummääraga või maksukoridoriga et on võimalik siis riikidel, mis peavad majanduslikult veel järele jõudma, kasutada natukene madalamaid määrasid kui sellised riigid nagu Austria ja Saksamaa, millel ei ole vaja Euroopa Liidu tasandil kellelegi järele jõuda. nüüd lähimuse põhimõte. ma alati mõistsin seda kui põhimõtet, mis meil on kohalikul tasandil, piirkondlikul tasandil, Euroopa Liidu tasandil vastavalt sellele, millist poliitikat soovitakse rakendada. ja küsimus on nüüd, et kes vastutab selle eest täna, millisel tasandil praegu on ja millisel tasandil ta kõige tõhusamalt toimib. ja kui me räägime maksustamisest ja ettevõtetest, mis on, tegevad kolmes, seitsmes, kümnes või kahekümne kaheksas liikmesriigis, leian mina, et see, kuidas neid ettevõtteid maksustatakse, seda tuleb otsustada Euroopa Liidu tasandil, sest need ettevõtted toimivad Euroopa Liidu tasandil vähemalt osas Euroopas ja kui me eh, jah, vaatame siin lähimuspõhimõtet, siis tõesti tuleb öelda, et jah, me räägime siin suurte hargmaiste ettevõtete maksustamisest, mis töötavad Euroopa Liidu tasandil. aitäh! härra Sant äh, sotsiaaldemokraatide hulgast Euroopa Parlamendist, palun. aitäh, mul on väga kahju, et me siin räägime maksupettustest ja et agressiivse äh, maksude planeerimise vastu me ei ole piisavalt edukalt võidelnud. me räägime siin maksurallist ja nüüd ka sellest, et meil on vaja harmoniseerida makse maksude konkurents on täiesti legaalne meede väikestel ettevõtetel, saartel on seda vaja, sellepärast et neil on konkurentsivõime osas niigi puudusi. peale selle, konkurents on praegusel hetkel Euroopa Liidus juba olemas, see on paika pandud majanduskasvu ja stabiilsuspaktiga. riigid peavad leidma meetmeid selleks, et maksukärpeid kompenseerida. nüüd maksude harmoniseerimine, kui meil on siin ühtne konsolideeritud maksubaas ja kui me paneme siin miinimummaksumäära paika, siis see ei ole nii majanduslikult kui ka äh, poliitiliselt õigustatud, isegi USA-s ei ole midagi sarnast. ja nüüd, kui me räägime siin fiskaalkokkuleppest ja teistest tingimustest, mis meid piiravad, siis tõesti liikmesriikidel tõesti eelarve osas on meil suuremad piirangud kui USA-s ja nüüd äh, liikmesriikidel on suveräänsus ja nad saavad rohkem ära teha selleks, et maksupettuste vastu võidelda. meie kõigi jaoks peaks kõige suuremaks eesmärgiks olema läbipaistvust. ja USA vastav ametkond, automaatne infovahetus USA ja teiste maksu, välismaksuametite vahel on suurepäraseks näiteks. Euroopa Liit on siin, on välja töötanud nii-öelda oma FATKA, äh, oma direktiiviga ja sellepärast ma ei saa aru, miks riiklikud maksuametid ei lähe kaugemale ja igal aastal ei avalikusta äh, ettevõtete osapoolte nimekirju, kes on äh, nende kohaldusalas ja ka seda numbrit, kui palju makse maksti. sest siis meil oleks võimalik piiriliselt näha, kui palju need ettevõtted maksavad. ja meil on võimalik siis kontrollida ka auditite kaudu äh, Äh, kas ettevõtted maksavad piisavalt ja kui auditite kaudu tuleb välja, et see ei ole nii tehtud, siis on meil võimalik nende ettevõtete poole. ja samamoodi käibemarginaalid oleks üks võimalus, millega maksupettuste vastu võidelda. jah, riik võib alati sekkuda äh, äh ja äh, vaadata, kas on makstud vastavalt käibele. nüüd, kui me töötame välja uusi meetmeid, see on kontraproduktiivne, see on ainult teatud liikmesriikide huvides, äh, nende huvides, kes soovivad maksusid harmoniseerida. me peaksime tagama läbipaistvuse nii Euroopa Liidu tasandil kui ka OECD tasandil, aitäh uh,! Now uh, Pervans Beres. suur tänu ja nüüd Pervans Beres, kolm minutit. suur tänu! sõnavõtud järgnevad üksteisele, mõned on üksteisega sarnased, teised mitte, aga siiski mind üllatab see arutelu sisu siin. justkui äh, oleks meil tegemist äh, mingisuguse halvasti ettevalmistatud, äh, kiirustades tehtud projektiga, kus oleks justkui veel vaja veel tohutut tööd teha. ameti algusest peale on mind üllatanud, kuidas kodanike survel äh, olgu siis äh, siseriiklikult või Euroopa tasandil, sellised teemad nagu võitlus äh, maksudega, maksupettused, äh, kuidas need teemad on tulnud ummikust välja? mõte, et me nüüd liigume ühtse konsolideeritud maksubaasi suunas, see vastab täpselt sellisele lähenemisele, ma ei kasutanud siin mingeid inetuid sõnu nagu võidelda riikide vaesumise vastu. aga ma saan, teame ju, kui raske on riikidel täna rahastada avalikke teenuseid, võidelda ebavõrdsusega, korraldada ümber ja vahendite ümberjaotamist, sest ettevõtetel on nüüd uued tootmisviisid ja mind üllatab, kui justkui see oleks midagi uut, see on komisjoni teine ettepanek juba, juba ammu oli meil proua Priimalo töörühm, kes ütles, et läbi maksustamise ja kõigepealt just ettevõtete maksustamise äh, tekib äh, moonutatud ja mitte vaba konkurents liikmesriikide vahel ja Euroopa Komisjon õigusega äh, on sellest omad järeldused ka teinud nii et ma tõesti ei saa päris hästi aru, kuhu me siis täna tahame selle aruteluga siin suunduda. ja muuseas, kui me kohtume uuesti, siis ilmselt enamus äh, mõne päeva pärast Tallinnas artikkel kolmeteistkümne kongressil, mis on siis istuja poolt valitud teema, selleks, et rääkida tõhusamast maksukogumisest. kui see on nüüd eesmärk, siis me peame küll igaüks äh, pingutama selleks, et saada paremaid tulemusi, tuginedes sellele komisjoni arukale ettepanekule ja veel üks asi teeb mulle muret. mida ma näen praegu oma koduriigis ja mitte ainus riik ei ole see selles olukorras, ma olen Euroopa Parlamendi saadik, aga ma muidugi jälgin ka, mis toimub päritoluriigis. ja ma näen, et president Macron on teinud äh, ettepaneku, mis puudutab äh, ettevõtteid, tuginedes Prantsuse, Saksa baasil. ja kui see nüüd siseturul luuakse, siis arutelu hakkab toimuma hoopis erinevas olukorras. nii et ma arvan, et kõikide jaoks oleks parem, kui me ühenduse laua taga, tuginedes komisjoni ettepanekul, midagi ette võtaksime. see võimaldaks lisaks Äh, vastavalt selle, mida ütlesid kaasraportöörid, äh, võtta arvesse ka digimajanduse maksustamine. ma saan aru, et kõik räägivad siin lähimusest, suveräänsusest, aga mingil hetkel äh, lähimus on õige, õige, seda on õige rakendada Euroopa tasandil ja õige mõte võiks olla leida taas manööverdamisruumi maksualal nii siseriiklikult kui Euroopa tasandil suur tänu õigluse mõttes katkestan, enne kui ma annan sõna raportööridele, paar märkust minu poolt isiklikult. kui, nüüd, kus me sellest siin räägime, miks me sellest siin räägime, põhjus on selge. Äh, meie seast mõned ja mõned majandusteadlased leiavad, et maksusüsteemi kasutatakse mitte selleks, et stimuleerida investeeringuid, vaid selleks, et saada raha, mis teiste alades peaks olema teiste riikide eelarves ja see ilmselt väga suurt toetust ei saa teiseks, mõte ei ole mitte harmoneerida maksumäärasid, mõte ei ole mitte teha lõppu liikmesriikide suveräänsusele, lõpetada õiglast maksukonkurentsi, kõik, kes on seda ettepanekut lugenud, mõistavad seda. minu arvates on fantastiline ettepanek, sest strateegilisest seisukohast võimaldab see liikuda kaasaegsemale maksusüsteemile, kus on makse lihtsam koguda ettevõtete jaoks, toob see kaasa raha kokkuhoiu, maksukompensatsioonid tule- ja avalikkust kaitstakse olukorra eest, kus ettevõtted ei maksa makse ning samuti õiglane konkurents. me teame, et maksuprobleemid haavavad konkurentsi. nüüd Portugali kolleegi sõnadele vastuseks, arutelu ei ole mitte äh, suurte ja väga suurte liikmesriikide vahel. osad liikmesriigid arvavad, et saavad sellest kasu, teised arvavad, et nad kaotavad võrreldes praeguse olukorraga. arutelus öeldi ka, et kõiki hääli tuleks kuulda võtta, kõigest tuleks arutada, sellest ei ole kahtlust. on suured, väikesed, need, kes arvavad, et nad saavad kasu, need, kes arvavad, et saavad kahju. ja seepärast ma arvan, et oli ka see mõttevahetus Äh, ja ma arvan, et see aitas meil ka vähemalt mõista, millised kaalutlused on igaühel ja et tulevikus keskendume rohkem tehnilistele aspektidele. me ju kõik tahaksime head ettepanekut, mis äh, oleks Euroopa tulevikule kasuks, kuid siinkohal ma lõpetan ja annan sõnajärje kahele raportöörile, kellel on siis kuni viis minutit kokkuvõtvateks sõnavõttudeks. Paul Tang, tänan! tänan kõiki sõnavõttude eest. see arutelu oli minu jaoks väga oluline ja meeldiv, eriti rahvusparlamentide arvamusi kuulata. Euroopa Liidu õigusakte ei arutata kusagil mujal, seda peab just arutama parlamentides ja see on võimalus äh, selleks ja ootan ka huviga visiiti Iirimaale, pean ütlema. asi ei ole suurtes ja väikestes riikides. võib-olla on asi saartes ja mandris enamus vastuväiteid tuleb Küproselt, Iirimaalt, Maltalt, need on saared, aga see ka ei ole päris õige. Hollandis näiteks, minu koduriigis, on ka muresid. ja ka pean ka ütlema, et seal arutelu sisu hakkab muutuma. ja põhjus on selles, et Hollandi positsioon on väga unikaalne maksumaailmas, võiks öelda. me oleme väike või keskmise suurusega riik, oleme aga suur maksustamise mõttes, väga suur. me võistleme siin Iirimaaga, ma arvan, meil on ta meile tugev konkurent. ja see viib ähm, ebameeldivatesse olukordadesse, võtame otsesed välisinvesteeringud. Luksemburg ja Holland koos võtavad vastu rohkem otseinvesteeringuid kui Ameerika Ühendriigid ja vaatame, et Iirimaal on rohkem otseseid välisinvesteeringuid kui Prantsusmaa või Saksamaa. mida see siis äh, meile ütleb? see ütleb meile, et see on maksude planeerimine. see on statistika, see on paberil kirjas. paberid, need ei, no paberid, mis liiguvad ringi, need ei ole reaalsed investeeringud ja kõik, kes tunnevad muret reaalsete investeeringute töökohtade pärast, see on põhine, see on mure. asi on reaalses tegevuses, mitte paberkonstruktsioonides ja see on just see, mida annab konsolideeritud maksubaas. vabaneda paberkonstruktsioonidest, keskenduda olulisele ja siis jääb veel palju võimalusi liikmesriikidele ma mõistan, et nad nahavad omaenda poliitikat äh, töökohtade loomiseks, investeeringute edendamiseks, äh, konsolideeritud maksubaas annab ka palju võimalusi. endiselt on võimalik edendada äh, võrdset kohtlemist näiteks, on võimalik teadus- ja arengu-uuringute pealt makse vähem maksta OECD-l on siin oma konkreetne roll, aga vähe, järjest vähem. ma arvan, et me oleme jõudnud nüüd piirini. mõelgem sellele. tegevuskava esimene punkt on digitaalmajanduse maksustamine OECD tegevuskavas. kuidas siis, see oli esimene punkt, see, kas see viis tegevuseni, ei, see lükati viis aastat edasi, OECD võt-, asutas rakkerühma, miks, sest USA ja Euroopa Liit ei suutnud äh, seda toetada, loomulikult Ameerika ettevõtted nagu Apple, Facebook ja Google. Ameerika eh, tahab õigust mitte neid maksustada. selge on see, et OECD raames ei saa edasi liikuda, meil on vaja Euroopa Liidu rolli, Euroopa Liit peab juhtima. ja muutused, reform, unitaarne maksustamine viib ikkagi maksukonkurentsini, kuid hoopis teistsuguse maksukonkurentsini, mitte paberkonstruktsioonideni vaid reaalse majandusepõhisele konkurentsini viib see, see huvitab meid. Nende sõnadega jõuan ma veel kahe märkuse juurde. esiteks raamatupidamine. ma arvan, et ühtne konsolideeritud maksubaas ei muuda praegust olukorda, kuid ma äh, võtan arvesse märkuse, et raamatupidamisstandardid võivad olla nüüd järgmine teema, kui me võtame selle kasutusele. ehk jah, see on teema, millega tuleb tegeleda samuti. ja mul on väga hea meel, et Evelyn Regner tõstnud, tõstnud lävendi küsimuse. see kehtib nüüd väga väikesele ettevõtete hulgale, kas see nüüd peaks suuremale hulgale ka kehtima, mina arvan jah madalam lävend. teine märkus, maksubaas. Helenil on siin jälle oluline panus. ma olen nõus nende sõnavõtjatega, kes ütlevad, et äh, hinnang, hindamine ei ole veel valmis. ja põhjus on selles, et äh, väga raske on Brüsselis aru saada, millised on tagajärjed liikmesriikidele ja firmadele, on vaja tihedat koostööd Euroopa Komisjoni ja erinevate maksuametite vahel, selleks et eh, head hinnangut saada, see pole aga veel alanud, vähemalt mitte piisaval tasemel, selleks et meil oleks korrektsed arvud maksubaasi osas. ja seepärast, eh, rääkides mõjuhinnangust erinevates riikides, on vaja eh, teha rohkem tööd ma tean, et kõik riigikassad arutavad seda ja ma tean, et kõik peavad tegema rohkem tööd, kuid on vaja tihedamat koostööd eelkõige komisjoni ja maksuametite vahel. härra esimees, ma kõikide probleemidega tegeleda ei saa, aga ma olen nad kõik kirja pannud ja hea meelega, kui te võtate minuga ühendust, siis saate, siis saame ka juba üksikasjalikumalt mõningaid punkte arutada, igal juhul tänan kõiki. suur tänu ja nüüd alla lõpetuseks. tänan, esimees. tänan kõiki sõnavõtjaid. Ähm, jätame meelde teie märkused ja nagu mitmed teist ka ütlesid õigesti ja Paul tuletas seda ka meelde, mida meil nüüd vaja on ja mida täna ei ole, on mõjuhinnangud, mille abil täpselt mõõta ettevõtte kaupa, riigi kaupa, millised saavad olema reformi ettepaneku tagajärjed. hetkel töötame ainult kahe tuhande üheteistkümnendal aastal teostatud mõjuhinnangutega ja paljud majandused on sellest ajast muutunud. paljud rääkisid lähimuspõhimõttest, kuid lähimus ei tähenda, et süstemaatiliselt tuleb kõik probleemid lahendada kõige madalamal poliitilisel administratiivsel tasandil. mis on kõige kohasem tasand selleks, et läbi rääkida suurte ülemaailmsete ettevõtetega. kas riik võib võrdselt läbi rääkida ettevõttega, kelle käive on kaks, kolm või kümme korda suurem kui riigi SKT? loomulikult mitte. ja kui äh, subsidiaarsuse põhimõttuse alusel tuleks mingi teemaga tegeleda pigem koos Euroopa tasandil, siis selleks on just nende suurte majandushiiglaste maksustamine. kuulasin kõiki väga tähelepanelikult, meie kolleegi Iirimaalt, samuti O'Donnellit. ta kutsub meid külla, loomulikult tulen, kuid kasutan kõiki võimalusi Iirimaad külastada Äh, Iiri kolleeg ütles, et Iiri süsteem on läbipaistev, kaksteist ja pool protsenti maksumäär on läbipaistev, ma arvan, et siin on võimalik edasiminekuruum, kui komisjon ütleb Iirimaal, et oleksite pidanud kaksteist ja pool protsenti määra rakendama Apple'ile, siis äh, Iirimaa pöördub Euroopa kohtusse. tuletan meelde Tim Cooki Apple'i äh, juhi avaldust senati ees, kus ta ütles, et Apple on eeskujulik maksumaksja Ameerika Ühendriikides, sest ta maksab Ameerikas makse tulude eest, mis teenitakse Ameerika Ühendriikides ja jätkuks ütles ta, mis puudutab mujal maailmas teenitud tulusid, seitsekümmend protsenti tol aastal, on meil Iiri valitsusega kokkulepe, mille alusel me praktiliselt eks-, makse ei maksagi. seda me enam ei too, soovi näha ja meil on hea meel ka Iiri reformide üle viimastel aastatel eriti mis puudutas Double Irish'i ärakaotamist. ja veel äh, mainit-, et mainiti siin reservatsioone projekti osas, et see oleks Prantsusmaa ja Saksamaa kavaga soodustada nende ettevõtted, Saksamaa ettevõtted on niigi soodsas olukorras, neil ei ole vaja sellist soodustust ja meie peamine mure ei ole üldse mitte see, meie eesmärk on, et rahvusvahelised ettevõtted, e-, eriti Ameerika ettevõtted, kes praegu kuritarvitavad neid e, võimalusi teatud Euroopa Liidu liikmesriikides või võtame Facebooki. Facebook, kolmkümmend miljonit kasutajat Prantsusmaal, ta ei maksa ühtegi eurot maksu, kas see on normaalne? Tšehhi Vabariigis kaks-kolm miljonit ta-, kasutajat, kindlasti ka mitte ei maksa ta Tšehhi Vabariigis sentigi. see on äh, probleem, millega me tahame tegeleda. aga samas muidugi esi, al-, esialgu kindlasti on riike, kes kaotavad maksutuludes seepärast, et äh, on uus äh, maksubaasi hindamismeetod, teised on võitjad ja sellest siis ka see kompensatsioonifondi mõte. mitmed ka märkisid, et see on huvitav idee ja soovivad rohkem täpsustusi, kuidas see hakkab toimima. mina arvan, et äh, see peaks olema ajutine lahendus. seda enam, et vaatame, mis toimub. mõned ka teist ütlesid, majandusteadlased on ka suurepäraseid uuringuid koostanud selle kohta, kui maksud kahanevad, siis maksumaksjate rikkus võib kasvada, kui äh, maksumäär kahaneb see tähendab, et järgmise sammuna kasvab maksutulu. ja kolme-nelja-viie aasta pärast on siis näha, kes on tegelikult võitjad ja kaotajad. ja siis äh, saame kriteeriumi kasutada ja viimane märkus. mis puudutab jaotusvalemit, siin on ka mänguruumi. kuulame tähelepanelikult erinevaid seisukohti. me tahame ära keelata äh, kirjakastidena toimivad ettevõtted. me tahame, et jaotusvalem peab arvestama kriteeriume nagu müük, varad, personal ja me teeme ettepaneku lisada ka isikuandme, mida kogutakse ja kasutatakse. kui on neli kriteeriumi võib, võib-olla kakskümmend viis protsenti kõik võrdsed kriteeriumeid saab ka kohandada ja kõik muudatusettepanekud on vastuvõetavad selleks, et arvestada erinevat tüüpi tegevustega või riikidega. igal juhul ma tänan kõiki sõnavõtjaid. Pauliga väga-väga tähelepanelikult suhtume sellesse, mida te ütlesite ja soovime seda tüüpi kohtumisi ka jätkata, võib-olla tulla või tuleme ka teile külla. suur tänu! suur tänu, Alain. Äh, ma ei hakka siin Google'ist, FIE-dest, Starbucksist rääkima, natukene logistikast. muudatusettepanekud on juba tehtud, neid vaadatakse üle kuuendal novembril, neljandal detsembril Econis hääletus ja siis äh, pärast täiskogu. suur tänu selle distsipliini eest, äh, mis te üles näitasite tänasel arutelul. see oli väga edukas teema, äh, oli väga keerukas. Äh, loodetavasti me suudame jätkata sama avatud suhtumisega ja saavutame soovitud tulemuse. järgmine komisjoni kohtumine toimub kuueteistkümnendal novembril esmaspäeval kell, kell kolm. soovin teile kena õhtupoolikut Brüsselis ja loodan, loodan teiega peatselt kohtuda samal või mõnel muul teemal, aitäh!